mu daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma avan meie tänase kuulamise, mis on erakorralise iseloomuga ja ma tahaksin südamest tervitada nelja parlamendikomisjoni liikmeid, väliskomisjoni, arengukomisjoni, kodanikevabaduste ja eelarvekomisjoni need on neli parlamendikomisjoni, kes osalevad sellel kuulamisel, mis puudutab rände ja, äh, rändekriisi ja põgenike mõju eelarvele. härra Moraes, libe komisjoni esimees, juhib esimest pane-, paneeli, mis puudutab rändepoliitikat ja proua Valenciano, kes on ahvetikomisjoni raportöör ja õiguskomisjoni aseesimees ja härra Ponga, TV-komisjoni aseesimees, juhivad viimast paneeli, mis puudutab äh, välistegevuse finantseerimist eelarve kontrolli komisjoni liikmed on samuti kutsutud siia. tere tulemast, härra George Soros, kes on avatud ühiskonna fondide Äh, asutaja ja kes viimasel ajal on avaldanud väga mitmeid seisukohavõtte selles osas, mis puudutab äh, põgenikekriisi finantspoolt ja ta on äh, aval-, saatnud ka kolmandal veebruaril kirja president Schulzile ja tänane kuulamine kujutab selle pöördumise jätku. suur tänu, härra Soros ja suur tänu, et teete meile au ja osalete meie kokkusaamisel täna ja suur tänu, et jagate meiega oma analüüsi ja oma ettepanekuid. ja rändekriis on kesksel kohal olnud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja seda johtuvalt Süüria konflikti laienemisest ja mitmed tragöödiad Egeuse meres, Vahemeres, eh, mis on muutunud eh, kalmistuks, merekalmistuks ja erinevad liikmesriigid ja nende eh, algatused, kes on taas paika pannud piire Schengeni alal ja tundub, et praegusel hetkel ei ole see olnud prioriteet, prioriteediks. Euroopa Liit on välja tulnud väga mitmete algatustega, mis on igati kiir, eh, kiiduväärsed, aga mis ei ole vajalikku jätku saanud. eesmärgiks on paremini jagada eh, koormust seoses põgenikega, eh, parandada põgenike tingimusi kolmandates riikides, parandada koostööd päritoluriikidega ja transiitriikidega. ja need algatused on osa Euroopa rändeagendast ja nendel on täiesti selge oma eelarveline mõju. aga komisjon on pidanud kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarveliste vahenditega, mis on väiksemad äh,, eraldama äh, rände ja välistegevusele Äh, suuri summasid, aga mis on väiksemad kui varasematel aegadel. aga samas komisjon on ümber suunanud äh, rahalisi vahendeid, on tugevdanud äh, näiteks ühe miljardi osas kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks suurendanud summasid, mis on mõeldud põgenike ümberpaigutamiseks ja parlament on ka läbi rääkinud paindlikkuse instrumenti praeguse eelarve raames. uue mehhanismi loomised, uute mehhanismide loomised, teinekord ka välja, väljaspool eelarvelisi vahendeid selleks, et pakkuda abi põgenikele, seitsesada miljonit äh, kolmeks aastaks, Süüriale äh, rohkem kui seitse miljonit, Aafrika jaoks kaks miljardit eurot, äh, kolm miljardit miljardit äh, eurot Türgile kaheks aastaks põgenike olukorra leevendamiseks. viimase aja arengud on järjest rohkem seotud poliitiliste kokkulepetega ja äh, kokkulepetega kolmandate riikidega, Euroopa Liit, Türgi Jordaania, Liibanoniga ja praegusel hetkel uus partnerlus äh, rändeküsimustes. komisjon on välja tulnud omapoolse ettepanekuga, mis puudutab välistegevuse finantseerimist ja kus kasutatakse tagatise fonde, nii nagu äh, on rahasid kasutatud ka Euroopa strateegiliste arengute fondis. ja täna arutame, oleme arutanud vastavate volinikega neid algatusi aga kahjuks nemad täna ei saa osaleda sellel kuulamisel. koos erinevate sõnavõtjatega täna teeme kokkuvõtte äh, selle põgenikekriisi finantsilisest mõjust, räägime praegustest algatustest ja varasematest algatustest ja räägime äh, tulevikuperspektiividest. härra Soros on jaganud meiega oma mõtteid, ta täna hommikul saatis omapoolse kirjaliku pöördumise ka parlamendiliikmetele ja see pöördumine on teie ees laual. ja taaskord, härra Soros, suur tänu selle eest, et olete meie hulgas täna ja palun, teil on sõna. When I was invited kui mind kutsuti Euroopa Parlamendi ette, Äh, siis äh, pagulaskriis oli Euroopa kõige suuremaks probleemiks. sellest ajast äh, saati on ta tegelikult ka mänginud väga tähtsat rolli selles, mida võiks nimetada isegi veelgi hullemaks katastroofiks, nimelt Brexit. brittide lahkumise avaldus oli suureks šokiks nii mulle ja ka teistele inimestele siin ruumis, arvan ma eelmisel reedel Euroopa Liidu lagunemine tundus põhimõtteliselt ärahoidamatu. aga kui siis äh, see hämming vaikselt kaduma hakkas, juhtus midagi äh, enneolematut ja meile tundub, et see tragöödia ei ole enam lõplik. viimastel nädalatel sai selgeks, et äh, need äh, silmakirjatsejate avaldused said äh, tõeks. nael langeb ja šotid on öelnud, et nad võivad lahkuda. ja nad on hakanud aru saama sellest, kui õudne võib olla nende riigi tulevik. isegi lahkumise eeskõnelejad on hakanud tagasi võtma oma ebasiiraid referendumeelseid lubadusi. spontaanselt üle neli miljonit inimest on nüüd kirjutanud petitsiooni parlamendile selleks, et korraldataks teine referendum. ja selleks hetkeks, kui parlamendis hakatakse sellest petitsioonist rääkima, Äh, suure tõenäosusega kirjutab sellele petitsioonile alla rohkem inimesi kui need, kes hääletasid Brexiti poolt. Brexit oli negatiivseks üllatuseks, aga see spontaanne algatus on nüüd positiivne inimesed, ükskõik kuidas nad ka ei hääletanuks ja ka need, kes ei käinud hääletamas, eriti just noored, kes on alla kolmekümne viie aastased, on oma jõud nüüd ühendanud. tegemist on äh, rohujuure tasandil toimuva algatusega, millele Euroopa Liit ei ole siiamaani mitte kunagi suutnud käiku sisse lükata. referendum näitas brittidele mida nad võivad kaotada, kui nad Euroopa Liidust lahkuvad. kui sellised tunded äh, levivad edasi kogu Euroopas, siis see, mis tundus äh, olevat ärahoitamatu lagunemine, võib tegelikult pöörduda positiivseks ja aidata meil Euroopat tugevamaks ja paremaks muuta see protsess võiks saada alguse Ühendkuningriigis. referendumi tulemust ei saa muuta, aga allkirjade kogumine on muutnud poliitilist maastikku ja on välja toonud äh, uue positiivse meelsuse Euroopa Liidu liikmelisuse osas. ja sellist lähenemist võiks siis äh, korrata ka teistes Euroopa Liidu osades äh, luues liikumise päästmaks Euroopa Liitu seda ümber kujutades. ma olen veendunud, et äh, Brexiti mõjud tulevad järgnevatel kuudel üha rohkem välja ja üha rohkem inimesi soovib selle uue ümberstruktureerimise algatusega liituda mida nüüd Euroopa Liit ei tohiks teha, on see, et ta karistab äh, Briti valijaid ja samal ajal eirab nende muret Euroopa Liidu puudujääkide pärast. Euroopa juhid peaksid äh, tunnistama oma tehtud vigu ja tunnistama ka praegust institutsioonide demokraatlikke puudujääke selle asemel, et vaadata Brexitit kui läbirääkimisi lahutuse üle, peaksid nad seda vaatama kui võimalust täielikult Euroopa Liit äh, üle vaadata, ümber korraldada selleks, et Ühendkuningriik ja teised, kes võib-olla soovivad lahkuda, siiski sooviksid hoopis liituda Euroopa Liiduga kas Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Itaalia, Poola ja ka teiste riikide kodanikud, kes on Euroopa Liidust ära pöördunud, võiksid näha, et Euroopa Liidust on neile siiski kasu? kui vastus on jah, siis Euroopa Liit muutub tugevamaks. kui vastus on ei, siis ilmselgelt kukub Euroopa Liit lõppude lõpuks kokku Unfortunately kahjuks Brexit ei ole mitte ainult äh, andnud hoogu sisse Euroopa Liidu ümberkorraldamisele, vaid on ta ka süvendanud äh, kahte suurt ohtu. esiteks ähm, äh, väljus kontrolli alt, väljus kontrolli alt kriis äh, finantsturgudel ja seda võiks võrrelda olukorraga aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa kriis arenes edasi tasakesi, aga nüüd Brexit kiirendas seda ja arvatavasti võib see endaga kaasa tuua deflatsiooni, mis eelnevalt juba mõõgana meie kohal rippusid. euroala ei ole majandusest nii hästi välja tulnud kui ülejäänud maailma osad just äh, piiratud äh, fiskaalpoliitika pärast ja tundub, et äh, nüüd see väljatulemine peatub täielikult. Saksa poliitikakujundajate vanameelsus ei lase meil vastu võtta ainsat tõhusat vastust, meil on vaja nimelt euroala eelarvet, mis võitleks majandustsükli langusperioodidega kui ähm, Mandri-Euroopa pangandussüsteem ei ole varasemast kriisist välja tulnud, siis nüüd on tema ees täielik lakmustest. me teame, mida on vaja ära teha. kahjuks nii poliitilised kui ka ideoloogilised eriarvamused euroalal on takistanud ESM-i kui pankade ja riikide Äh, päästerõnga kasutamist. teiseks, Euroopa Liidu ees on ka üha rohkem sõjalisi ohte. meie välised äh, vaenlased on üha rohkem esile tulnud, on välja tulnud üha rohkem ohtusid äh, erinevates piirkondades ja tegelikult vastutavad need ohud ka põgenikekriisi eest. ja just sellepärast äh, teen ma ettepaneku rääkida pagulaskriisist, eriti just äh, finantsvahenditest, mida meil on vaja selleks, et võidelda pagulaskriisiga. ma ei hakka rääkima inimõigustest, äh, sest aega ei ole, aga ma olen selle kohta oma arvamuse välja öelnud oma kirjalikes märkustes, mis ma saatsin äh, mitmele valdkonnakomisjonile. Euroopa vastus pagulaskriisile oli äh, täis vigu äh, juba enne praegusi sündmusi. liidukantsler Melk-, Merkel näitas suurt moraalset liidripositsiooni, kui ta avas Saksamaa uksed pagulastele. kuid kahjuks see, tema mõte ei olnud hästi läbimõeldud, sest ta ignoreeris tõmbetegureid kui äkitselt pagulaste vood ujutasid üle ametivõimud, siis avalik arvamus pöördus Merkeli vastu ja seda siis siis, kui ta oma õnnetu lepingu Erdoganiga sõlmis ma olen need vead üksikasjalikult ka välja toonud. esiteks, tegemist ei olnud tõelise Euroopa lepinguga, selle surus Euroopale peale Merkel. teiseks, seal oli puudu rahastuseks ja kolmandaks ei olnud vabatahtlik see ette olid nähtud kvoodid, millele paljud liikmesriigid olid vastu ja nõudsid pagulastelt jäämist sellesse riiki, kus nad ei olnud teretulnud ja samal ajal äh, sunniti äh, illegaalselt Euroopasse jõudnud pagulasi pöörduma tagasi Türki. ja peale selle äh, sai Kreekast põhimõtteliselt selline äh, ülemineku koht, kus ei olnud äh, ka piisavalt võimekust äh, selle probleemi lahendamiseks. sellest ajast saati on olukord ainult halvenenud, äh, liikmesriigid ei ole olnud valmis koostööd tegema. rändevood pagulastel on olnud lihtsam äh, pagulaste vood Kreekasse on vähenenud, aga Vahemere riikides tuleb neid üha rohkem ja sellises olukorras on meil täiesti selge, et järjekindlat Euroopa varjupaigapoliitikat ei ole meil võimalik välja töötada, meil on vaja usaldust koostöö jaoks ja see usaldus tuleb ära teenida pika ja töörohke protsessi käigus. This process see, selle protsessi alguses tuleks kohe välja tuua finantsvahendite puudus. ilma piisava rahastuseta ei saa Euroopa Liit Euroopa inimeste ootusi täita. ja kuna ta ei täida oma eesmärki, siis Euroopa Liit kaotab oma legitiimsuse pagulaskriis toob selle probleemi väga selgelt välja. meil on vähemalt kolmekümmend miljardit eurot igal aastal vaja nii Euroopa Liidus selleks, et välja töötada korralikud piirikaitsesüsteemid, varjupaiga ametivõimud, tagada inimväärikad vastuvõtutingimused äh,, õiglane varjupaigamenetlus ja ka võimalused äh, integreerumiseks ja samamoodi ka väljaspool Euroopa Liidu piire selleks, et äh, toetada neid riike, kust pagulased tulevad, et seal loodaks töökohti, nii, seda siis nii Aafrikas kui ka Lähis-Idas ja poliitilised ja majanduslikud kulud on tegelikult veelgi suuremad ja Brexit on tegelikult suurepäraseks näiteks nende tagajärgede kohta. aga meil tuleb ka Schengeni eh, süsteemi võib-olla natukene ohverdada ja see toob endaga kaasa majanduslike kulude tõusu arvestades, et kaalul on meie ellujäämine, peab Euroopa Liit ära kasutama kõik võimalikud vahendatud ja tegelikult äh, Euroopa Liidu kolme A reitingut on siiamaani liiga vähe ära kasutatud ja minu arvates on see väga vastutustundetu praegusel hetkel on Euroopa Liidu eelarvest väga vähe vahendeid ette nähtud ja liikmesriikidelt nõutakse, et nemad peavad äh, erinevate meetmete kaudu väga palju panustama, näiteks nagu Türgi ja Süüria usaldusfondi kaudu. see saab olla ainult ülemineku lahendus, sest see ei ole ei kestlik ega ka piisavalt äh, suur ja selleks, et leida vajalikud vahendid äh, kiiresti, Euroopa Liit peaks äh, alustama võimalikult kiiresti äh, vahendeid selle ja see tähendab seda, et tuleb äh, kasutada just äh, võimendusmeetmeid selleks, et väike eelarve muutuks suuremaks. ja see tähendab seda, et äh, Euroopa Liidu kolme A reiting annab tegelikult ka lisa eeldusi selleks, et leida vahendeid, mida meil on vaja, kuna intressimäärad on ajalooliselt madalad, on tõesti viimane hetk äh, need võlad võtta. kohe alguses suure summa kulutamine teeb äh, immigratsiooni haldamise lihtsamaks ja laseb Euroopa Liidul tõhusamalt reageerida kõige ohtlikamatele pagulaskriisi tagajärgedele nagu näiteks äh, immigrantide äh, vastased kampaaniad, mida, mis toitsid ka Brexitit, äh, siis toetus äärmusparteidele ja see, et kiusatakse taga neid, kes otsivad varjupaika Euroopa Liidus ja kes tunnevad, et nad on nüüd ühiskonnast kõrvale tõrjutud äh, kohe alguses suurte investeeringute tegemine aitab äh, poliitilist, majanduslikku ja sotsiaalset dünaamikat äh, lahti siduda võõra vihast äh, ja aitab tegelikult kasu lõigata nendel riikidel, mis võtavad pagulasi vastu selleks, et äh, pikaajaliselt äh, leida vahendeid, on meil vaja uusi maksusid sisse viia. parem kiiremini kui hiljem. ja lühiajaliselt tuleks võimalikult palju ära kasutada siiani kasutamata vahendeid. muidugi äh, võlgade suurendamine tõstatab ka uusi küsimusi, arvestades, et meil on Euroopa Liidu eelarves piiratud võimalused. olukord on aastate jooksul muutunud halvemaks, sest Euroopa Liidu eelarve sissetulekuallikad, nagu näiteks tollimaksud, on vähenenud. ja nüüd tuleb mõelda tõesti selle peale, kuidas Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ümber kujundada. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Liidu sissetulekute vähendamine ühe koma kahekümne kolmele protsendile SKT-st oli väga traagiline viga. Euroopa Liit ei saa hakkama nii väikese eelarvega ja sellepärast äh, ma olin väga õnnelik, kui minister Schäuble tegi ettepaneku üle-euroopaline kütusemaks sisse viia Euroopa Liit peaks tõesti tõsiselt järele mõtlema selle ettepaneku üle. kindel sissetulek äh, aitaks äh, suurendada ka seda summat, mida Euroopa Liit saaks laenuna võtta ja aitaks suurendada ka rahastamisvõimalusi uute algastute puhul ma saan aru, et tegemist on väga raske ülesandega, sellepärast et on vaja neid otsuseid ühehäälselt vastu võtta. aga Euroopa Liit äh, peaks äh, nii-öelda tahtevõimeliste koalitsiooni moodustama. näiteks äh, on meil võimalik ühtse kriisilahendusnõukogu äh, kaudu juba äh, võtta neid laenusid. euroalal on vaja ka oma eelarvet ja ESM tegelikult ongi selle eelarve iduks, aga riiklikud parlamendid võivad sellele veto peale panna. Te peaksite liikmesriiki üles kutsuma ESM-i Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi kontrolli alla viima ja see lubaks ESM-i vahendeid kasutada ka teistel eesmärkidel, nagu näiteks Euroopa töövõimetussüsteemi äh, sisseviimiseks. ja lõpetuseks on veel kaks küsimust, äh, mis Euroopa Liit tõttu pikaajaliselt on halvanud. ühtekuuluvuspoliitika oma kolmekümne kahe protsendiga kulutustest ja põllumajandus kolmekümne kaheksa protsendiga kulutustest. Neid kulutusi tuleb järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ajal väga palju vähendada. ja kokkuvõtteks, pagulaskriis on Euroopa Liidu jaoks väga suureks ohuks. nagu ma eelnevalt juba ütlesin, et on väga vastutustundetu lasta Euroopa Liidul nii-öelda lahti lõimuda, ilma et ära kasutataks kõiki võimalikke allikaid. ajaloo jooksul on valitsused alati oma võlakirju välja andnud selleks, et riiklikke hädaolukordasid lahendada. millal hakatakse Euroopa Liidu kolme A reitingut kasutama, kui mitte praegu, mil Euroopa Liit on tegelikult äh, surma toovate ohtude ees. aitäh! aitäh, härra Soros! aitäh selle analüüsi ja ettepanekute eest, mis kindlasti toovad endaga kaasa reageeringuid. kolmkümmend miljardit, äh, milliseid vahendeid kasutada, kas laenu praegu, kui äh, intressid on madalad, isegi negatiivsed. aga miks mitte näiteks luua eraldi maksu kütustele näiteks? samuti tõstatasite küsimuse parlamendi võimaliku kontrolli kohta stabiilsusmehhanismi üle. see on endiselt selliseks äh, pimedaks äh, nurgaks me näeme, et ega see väga põnevaid arutelusid ei ole ka mõningates küsimustes nagu ühtekuuluvus ja ühtne põllumajanduspoliitika, aga igastahes te olete pakkunud erinevaid mõttelõngu välja. täna peaksime me lõpetama üheksa viiskümmend selle paneeliga, meil on natukene aega. teen ettepaneku, et fraktsioonide esindajad võiksid nüüd sõna saada ja härra Olbricht, äh, kui soovite, saate sõna. jah, aitäh, lähen üle inglise keelele. mina olen Poolast, nii et mitte juhuslikult ei palu ma sõna, aga täna ma räägin siis Rahvapartei nimel. ma usun, et me jagame siin teie arvamust eelarve äh, ja eelarve suuruse üle. Teie eeldus üks koma kaks sellisel juhul Euroopa Liit ellu ei jää, mis on ilmselge. meil ei ole raha rände jaoks. ja see on ilmselge. me vahearuandes ja seda te mainisite ka Teie tegite ettepaneku mitte kulutamist muuta, vaid allikaid. tegelikult keegi sellest vahearuandes ei räägi, meie räägime ainult pärast kahekümne, kahe tuhande kahekümnendat aastat allikate muutmisest, aga vahendite muutmisest, aga üldine mulje on selline, et tegemist on murdepunktiga tegemist on võib-olla viimase hetkega, kus me selliseid otsuseid saame vastu võtta ja kus me saame otsustada, mida me tahame Euroopa Liidult meie inimeste, liikmesriikide ja poliitikutena. võib-olla Brexit ongi heaks võimaluseks, nagu ütlesite, et me selle otsuse vastu võtaksime. tegelikuks väljakutseks näiteks kui vaatame, mida me ootame Euroopa Liidult, siis oodatakse, et Euroopa Liit reageeriks, oleks vastutustundlik, mitte et annaks raha aga samas kõik minu koduriigis Poolas äh, inimesed tahavad, et avataks turud, äh, ühtekuuluvuspoliitika ei ole heategevus, vaid tegemist on makromajanduslike ülekannetega. Teie ettepanek, mis puudutas ühtekuuluvuspoliitikat ja põllumajandust, ma arvan, et sama protsenti siin hoida ei saa, aga raha hulga osas ning äh, üle, makromajanduslike ülekannete osas oleks võimalik seda vähendada, mitte eelarve protsenti osas, vaid selle rahasumma osas, mida saab investeerida. me lisame raha rändele, sama jääb ühtekuuluvusse, protsendid oleksid erinevad. nii et teatud investeerimistase jääb. kas usute, et peaksime eelarve struktuuri muutma või muutma selle suuremaks? jätma investeeringud olulise osana selleks, et tagada Euroopa integreeritus. teiseks, finantsmaailma tundjana, mis te arvate usaldusfondidest? siin on olnud meie poliitikas suur muutus, me oleme loonud uusi finantsinstrumente ja, ja te ütlesite, et praegu sellest ei piisa, aga siin on muutus meie poliitikas toimunud, mis te arvate? Merci, si vous le voulez bien, nous allons prendre kui lubate, härra Soorose, siis kuulame ära kõik küsimused ja siis saate koos vastata. proua Kardja saab alla. jah, suur aitäh, härra esimees ja aitäh ka härra Soorosele selle eest, et äh, täna siin võtsite ning tulite Euroopa Parlamendi ette äh, rääkima oma äh, mõtetest eelarve kohta me võiksime teile anda eelarvekomisjoni eh, eh, nimel väikese märgi, sellepärast et tegelikult te just näitasite näpuga selle peale, mida me üritame teha, te rääkisite sellest, et oli traagiline viga vähendada Euroopa Liidu eelarvet üks koma kakskümmend kolm protsenti on see alla läinud. ning äh, rõhutasite ka oma vahendite vajadust. jah, see, mis kolleeg Olbrist ütles, oli tõde. kui me vaatame praegu läbi mitmeaastast finantsraamistikku, siis me keskendume rohkem sellele, kust leida vahendeid just raamistikusiseselt rände jaoks, noorte jaoks, aga ma arvan, et üheks ja see on pigem tuleviku jaoks, siis üheks võimaluseks juurdevahendiks saada oleks omavahendid. me rääkisime ju äh, finantstehingute maksust, see jäi ettepaneku lauale loodetavasti aasta lõpuks me saame edasi ka liikuda selle mõttega, aga ma tahaksin teada, kas teil on veel teisigi ettepanekuid omavahendite kohta? omavahendite probleemiks, nende maksude probleemiks, mida praegu kõrgetasemeline töörühm, mida härra Monti juhib, äh, välja töötab, see ei meeldi kõikidele riikidele, aga mina arvan, olles ära kuulanud teie sõnavõtu, teie leiate, et liikmesriigid peaksid omavahel äh, siis rühmadena kokku leppima erinevates maksudes, kui maksud pandaks lõpuks ühtsesse kassasse ja ning see olekski omavahendite aluseks räägime ka heidete äh, tasude läbivaatamisest, ettevõtete maksustamisest ja selle reformimist. kas teil on veel mingeid muid ettepanekuid, sellepärast et omavahendid on kindlasti esmatähtsad meie tuleviku jaoks? härra Kolmeli ei ole, kas keegi soovib sõna võtta ECR-i nimel? Eh de... ei, sellisel juhul hääletab Pre-, ei siiski, ei no monsieur Depree, vous avez la. härra Depree, teil on sõna uh,. Merci, monsieur president uh,. Et, et merci. aitäh, lugupeetud esimees ja aitäh härra Soorosele. teda kuulates tekkis mulle mõte, et lõpuks ometi oleme me leidnud äh, väga hea tõlgendaja Euroopast, kes tõlgendab väga hästi uute põlvkondade lootusi, ootusi. nõustun äh, suure osaga neist, äh, nendest äh, mõtetest, millega te välja tulite, nende suundadega, mis te mainisite, mitte kõikide vahe, teiepoolsete ideedega ilmtingimata. Te rääkisite rändajatest ja te teete siin ettepaneku võimalikult odava rahastamise jaoks kui õigesti aru sain, kolmekordse A kasutamine. aga mis te selle kolmekümne miljardiga plaanite teha? mul on tunne, et need ei ole mõeldud niivõrd nende rändajate jaoks, kes siia tulevad, vaid teie ettepaneku kohaselt tuleks võimalikult palju sellest rahast kasutada selleks, et abistada piiri äh,, piiririike. ma lugesin selle dokumendi läbi ja minu meelest oli see siin väga selgelt välja toodud, jah nii et ma tahaksin teada, mida täpsemalt te silmas pidasite. teiseks, te ütlete, siinkohal nõustun teiega, et kui me ei suuda vastata kodanike ootustele, äh, leheküljel kaks ütlete te seda, sellisel juhul Euroopa Liit ellu ei jää. minu küsimus on järgmine. kas teie usute, et kui me ütleme avalikkusele välja, et me eraldame kolmkümmend miljardit äh, rändajatele, et me siis sellega vastame kodanike ootustele, äh, kes praegu küsivad, aga mida Euroopa meile pakub. Äh, ning samas nad ju ka arvutavad välja, mis Euroopa neile endile maksma läheb. seega ma küsingi, millised oleksid siis need meetmed, mida me peaksime Euroopas võtma, et vältida, et inimesed täiesti lootuse kaotaksid. ja kui te rääkisite põllumajandusest ja põllumajandusvahendite vähendamisest. Eh, me oleme juba toetajaid kaotanud, kas te tahate, et meil jääks veelgi vähemaks põllumehi? ja kui te rääkisite härra Orbanist ja ütlesite talle, et ma vähendan ühtekuuluvusvahendeid ja kolmkümmend miljardit eh, lisaeurot antakse rändepoliitikale. ja te teate, meil on vaja valitsuste toetust järgnevate aastate poliitiliste valikute jaoks ja selleks, et tõsta finantsraamistiku lage. mis siis saab? jah, ma olen nõus, aga ma arvan, et me peaksime lähtuma ka poliitilisest realismist ning tegema midagi ka Euroopa Liidu enda inimeste jaoks, mitte ainult sisserändajate jaoks ja ma arvan, et ei tohiks alahinnata neid poliitilisi äh, äh, poliitilisi äh, raskusi, äh, mis äh, teil on olnud omaenda ajaloolisest kogemusest lähtudes? jah, aitäh, proua Kuu- äh,, Mirja Tala Kuue nimel, teda siin ei ole. keegi teine Kuue nimel sõna ei soovi ja härra Marakan Roheliste nimel. Merci bien, president äh,. Euh, Senor Soros äh.... suur tänu. härra Soros ma olen praktiliselt kõigega nõus, mis te ütlesite, mis te olete kirja pannud oma tekstis ja millest te rääkisite. see on tõesti praeguste arutelude keskmes, nende arutelude keskmes, mis kasiin aset leiavad, Brexit, Euroopa eelarve, põgenikekriis, Eurotsoon, ma olen igati nõus teie lähenemisega, me peame, me võime ära kasutada kõik need tõesti suured võimalused ja vahendid, mis meie käsutuses on peame vaatama, mis toimub investeeringute kavaga, peame vaatama, milline täpselt on meie põgenikepoliitika ja me peame suutma ära kasutada oma uued poliitikad ja uued suunad selleks, et anda uus hoog ka majanduskasvule. me peame täpselt paika panema oma eelarvelised prioriteedid ja peame vaatama, mida teha Ühtekuuluvusfondiga ja meie põllumajanduspoliitikaga. jah, risk on olemas, et me võime kaotada mõningate ühiskonnakihtide toetuse, aga me peame arutama, millised on täpselt meie prioriteedid ja nii, nagu üks kolleeg ütles, me peaksime teile andma eh, peaaegu et parlamendisaadiku eh, eh, staatuse. Te rääkisite sellest, et milline peab olema mitmeaastase finantsraamistiku ümbervaatamine, millised on kõige tähtsamad küsimused seoses sellega, need on ka need küsimused, millega me tegeleme nii majanduskomisjonis kui ka eelarvekomisjonis ja peame vaatama, kuidas see toimib, ka see kolmnurka komisjon, parlament ja nõukogu. mina tõesti sooviksin, et te ka ministritele täpselt sedasama räägiks, räägiksite, et valitsus ja riigijõud kuula, kuulaksid ka seda, mis te rääkisite. ma arvan, et selle kasutegur oleks väga suur. ja me peaksime vaatama, kas nad on nõus sellega, ja kas nemad näevad Euroopat täpselt samamoodi nagu teie? aga nii või teisiti parlament peab arvesse võtma teie, teie ettepanekud ja teie ideed ja me peame vaatama, kuidas me saame need sisse kirjutada erinevatesse õigusloomelistesse ettepanekutele. aga üks konkreetne küsimus, mis puudutab äh, seda, kust leida erinevaid vahendeid ja täiendavaid ressursse viimastel aegadel oleme me näinud seda, kui suur on tegelikult puudujääk meil omavahendite osas. me teinekord räägime lausa seitsmekümnest miljardist euros, eurost aastas. ja võib-olla ette, ettevõtete maksustamine, mis võimaldaks meile täita seda lünka ja aidata meile edasi minna investeeringute kavaga. ja me peame vaatama ka seda, et kuidas mitte panna uusi kohustusi meie kodanikele. kas härra Gerard Batten soovib sõna? Vous avez la parole. Uh, aitäh, härra esimees. härra Soros, ma tahaksin teha mõned kommentaarid ja siis äh, esitada küsimuse. kohe alguses te rääkisite päris palju Brexitist ja ütlesite, et siin on eelarvamused Ühendkuningriigis. ei ole niimoodi. nimelt seal on meedia poliitiline eliit ja ka panganduse eliit üritanud siin teha kampaaniat selleks, et õõnestada Brexiti referendumi tulemust, mis oli täiesti selge. ma ei usu, et te jõuate eesmärgile. Te ütlesite, et äh, Brexiti poolt hääletamine äh, veelgi rohkem tõi endaga koosa migratsioonivastasust, muide, migratsioon mängis tõesti väga tähtsat rolli, sellepärast et viimastel aastatel on see meil Ühendkuningriigis suurenenud. aga tegemist oli täielikult demokraatliku referendumiga. Inglise ja Walesi rahvas hääletas selle poolt, et oma maa tagasi saada, saage aru, selles oli selle referendumi mõte. Te ütlesite, et me peame siin sellest kriisist õppima, et meil on siin nii äh, sõjaline oht kui ka finantskriis jah, finantskriisi puhul me võime tõesti, võime eeldada seda, et äh, siin mingid finantsinstitutsioonid nagu näiteks Goldman ja Sachs seda kõike juhivad. ma arvan, et äh, nad tegid seda juba enne kriisi, aga tegelikult on meil ka veel tõeline kriis, mis pole absoluutselt seotud Brexitiga. majanduskriis, finantskriis tuleb nagunii, sellepärast et euroala ja Euroopa Liidu liikmesriikide eelarveraha on kõik äh, petuskeemid, mis toovad endaga kaasa äh, kokkukukku nagunii ja see pole kuidagi seotud Brexitiga. ja siis te rääkisite ka sõelisest ohust. meie turvalisusele tuleb kõige suurem oht äh, Euroopa Liidust ja tema välispoliitikast ja tema sõjaväevõime äh, nii-öelda võimekusest, mis õõnestab NATO-t. Brexiti kampaanias toodi ju ka selgelt välja, et tegelikult Euroopa Liit absoluutselt rahu ei taga äh, Äh, Euroopas äh, ja tegelikult NATO on pärast teist maailmasõda hoidnud kogu aeg ära seda ohtu, mis tuleb vanast äh, Nõukogude plokist. Te ütlesite, et suureks hüveks oli ka see, et eelarvet vähendati ühe koma kahekümne kolme protsendini SKT-st. ma olen täiesti nõus volinikega, aga kui Barroso oli komisjoni president, ütles, et tuleks sisse viia ka euro, Euroopa tasandil maks, sest siis saaksid inimesed aru, kui palju läheb meile maksma. ja tõesti, viige see maks sisse ja kui inimesed näevad, kui palju neile läheb Euroopa Liidu maksu, siis mitte ainult britid, vaid ka ülejäänud riigid soovivad lahkuda ma tahan ka teada, kui suur see maks peaks olema, kui palju peaksid tavainimesed olema valmis ohverdama Euroopa Liidu nimel ja millal te soovite selle sisse viia? ja tõesti, eh, ma ei tea, kui sügav see kriis ka poleks, aga ma eeldan, et teie olete päris palju selle pealt teeninud, nii nagu alati. kas ENF-i fraktsiooni esindaja sooviks sõna? ei näe. härra Mores, kas soovite sõna, härra Mores? I can, yes, I mean if uh, nojah, ma ei olnud nimekirjas, aga võtaksin küll sõna ja küsiksin küsimuse. tere tulemast, härra Soros, sellele üritusele. kui me teid kunagi kutsusime, siis me Brexiti peale ei mõelnud. me tahtsime teie äh, teadmisi ära kasutada ja kuulata ära, mida teie eelarvest arvate. tere tulemast siia mul ei ole nüüd konkreetset küsimust, aga siiski tahaksin teada selle kohta, mida ütles härra Depree. et meil on tegemist olukorraga, kus meil tuleb pagulaskriisiga tegeleda ja seda saab teha ka eelarvemeetmete kaudu, aga nagu härra Depree ütles, et äh, me peame arvestama ka nõukoguga ja sealse olukorraga ja ma tahaksin teada, et mis te sellest arvate, et kas meil on tõesti, tõesti võimalus olla siin optimistlikud Brexiti puhul positiivseks, on ju see, et me nägime, et suuri probleeme ei ole võimalik ise lahendada, et meil on vaja siin vahendajaid ja meil on vaja üleilmset lahendust ja ma olen tõesti veendunud, et see oli nii-öelda positiivseks õppetunniks ja see on tõesti õppetunniks tervetele põlvkondadele noored näevad, et äh, soovitakse Euroopa Liitu lagundada, nemad ei ole sellega nõus ja tulebki mõelda, mis nüüd järgnevatel kuudel saab ja just sellepärast on ka tänane kohtumine nii tähtis. härra Soros, äh, mis te arvate, kuidas me saaksime nõukogus liikmesriike viinda selles, äh, millest rääkis ka härra Depre? nimelt, et tuleb äh, säilitada see, mida paljud vanemas põlvkonnas soovivad, et ühtekuuluvus ja põllumajanduspoliitikamine jääb alles, aga teiselt poolt meil tuleb ka pagulaskriis lahendada üheskoos, ilma brittideta küll. ja siis Schengeni riigid peavad seda tegema ja saavad rohkem koostööd teha, aga kuidas seda teha järgnevatel kuudel, sest me tõesti peame mõtlema just noore põlvkonna peale, mis on rohkem avatud nendele probleemidele, aga kuidas seda siis teha? suur tänu, härra Soros, kas te saaksite kümne minuti jooksul vastata nendele küsimustele, mis just esitati, mille esitasid meie fraktsioonide esindajad, meie parlamendi kolleegid? ma üritan. I... enne kui ma hakkan rääkima üksikutest küsimustest, tahaksin teha veel ühe üldisema märkuse see praegune olukord tuleneb äh, vigadest majanduspoliitikas, suurtest vigadest. euroala ei kasva. ja siin on täiesti vale ootus või eeldus, et ei ole võimalik, äh, et majandus kasvaks, sellepärast et võlad on suured. aga meil ei ole mitte mingit äh, võimalust äh, kärbete kaudu sellest välja tulla. meil on vaja kasvada selleks, et sellest kriisist välja tulla. tegemist on nagu nõiaringiga tuleb äh, kulutusi suur, tuleb äh, kulutusi vähendada ja võlgasid vähendada hetkel, kus äh, vahendeid on vähe, tööpuudus on suur ja see kärpimise mõte ja see, et tuleb kogu aeg hakkama saada nende vahenditega, mis on olemas. siin täiesti valesti võrreldakse seda riikide võlgadega, Euroopa võlgadega ja ka majapidamiste võlgadega, tõesti leibkonnad peavad tõesti kulutama nii palju, kui neil on võimalik kulutada, kuid valitsuse võlgasid ei pea tegelikult tagasi maksma. Finants, see on väga tähtis finantsturgude toimimiseks. kui ei oleks valitsuste võlgu, riikide võlgu, siis ei, ei oleks ka finantssüsteeme. ainus võimalus võlgade vähendamiseks on majandus käima lükata, kasvama lükata meil on vaja nii reaalset kasvu kui ka nominaalset kasvu. sellepärast et äh, võlga märgitakse ju nominaalselt. ja selleks on vaja ka inflatsiooni. on tähtis, et äh, hinnad tõuseksid. kui hinnad langevad, siis võlad suurenevad. ja järgmisel aastal on sama summa eest võimalik osta rohkem kaupu kui eelmisel aastal, siis see toob endaga kaasa võlgade suurenemise, nii et te olete tõesti selles lõksus nüüd siin. ja sellest on vaja välja saada. ja sellest tuleb aru saada ja ma siin tõin ka välja selle Saksa keskpanga, Bundespanga väga vana moelise poliitika ja ka Maastrichti lepingu, mis vaatab ainult inflatsiooni kui ohtu, mitte aga deflatsiooni. ja praegusel hetkel me oleme deflatsioonilõksus ning see on sarnane selle olukorraga, mis meil oli tuhande üheksasaja kolmekümnendatel aastatel, aga õnneks me oleme sellest õppinud. eriti Ühendkuningriigi, vabandust, USA-s keskpank sellest sai aru, kui see juhtus ja leidis õige kursi. aga siin te olete tõesti praegu selle riigivõla valesti mõistmise lõksus see oli selline üldine märkus, teil on vaja majanduskasvu ja siis tegelikult kõik laheneb iseenesest. jah, tegemist on tõesti probleemiga, mis tuleb lahendada kohe. ei ole võimalik oodata nii kaua, kuni järgmine mitmeaastane finantsraamistik äh, käima lükatakse. aga ühtekuuluvuspoliitika ja ühtne põllumajanduspoliitika on koormaks, nad tuleb üle vaadata, sest Nad toovad endaga kaasa ka negatiivseid mõjusid, ei ole nii, et tegemist oleks mingi väiketalunikega, kes siin äh, sellest kasu saavad. siia on kaasatud suured ettevõtted, suur äri. ja seetõttu kaup muutub äh, kallimaks. ja peale selle vahendeid jagatakse ka valesti, sellepärast et äh, suurem osa toodetest peaks tulema vähem arenenud maailma osadest, kus põllumajandustooteid on võimalik odavamalt toota, sest tööjõud on odavam nii et siin kasutatakse täiesti valet kontseptsiooni ja ka ühtekuuluvuspoliitikal on samamoodi negatiivsed mõjud, sest äh, seda on kasutatud äh, sissetulekute monopoliseerimiseks ja siis äh, nende sissetulekute valedes kohtades kasutamiseks, seda lihtsalt tuleb niimoodi öelda. ja siis veel esitati siin ka küsimus äh, kaotatud äh, sissetulekute kohta. jah, tõesti, need sissetulekud on kadunud ja nad tuleks kuidagi uuesti kätte saada, siin on palju hargmaiseid ettevõtteid, mis on leidnud äh, Äh, maksudest kõrvalehoidmise äh, võimalusi igal pool, liiguvad nendesse liikmesriikidesse, kus maksumäärad on kõige madalamad. ja väga palju on tegelikult tehtud siin küll edusamme kaduma läinud vahendite kättesaamiseks, aga selleks on vaja teha siis rahvusvahelisel tasandil koostööd nii et äh, palju on tehtud edusamme siin tõesti tegelike äh, kasusaajate väljaselgitamiseks äh, ja nii edasi, aga ikka veel on väga palju vaja ära teha. mis ma siis veel saaksin öelda, aega on ju vähe Teil on vaja uusi maksusid mingil hetkel, aga praegusel hetkel, kus meil on ka kasutamata vahendeid, tuleb kõigepealt need kasutamata vahendid ära kasutada. leida inimestele töökohad ja majanduskasvu tagada see on kõige tähtsam praeguste probleemide lahendamiseks. ma arvan, et see on kõik, mida ma praegu soovisin öelda. suur tänu, härra Soros. ja nii nagu väga paljud kolleegid rõhutasid, väga kasulik oleks, kui valitsus ja riigijuhid ka teid kuule, kuuleksid. ja kuna tegemist on väga tähtsa ajahetkega praegu, kus vaadatakse ümber mitmeaastast finantsraamit, raamistikku, siis teie analüüs, teie suunised kindlasti rikastaksid meie arutelusid ja taaskord veel suur tänu selle eest, et te tulite meiega täna hommikul kohtuma ja rääkima küsimustes, mis puudutavad põgenike vastuvõttu ja rändevoogude kontrolli juhtimist ja me võtsime teadmiseks tõesti, et me peame edendama oma poliitikaid väljaspool Euroopat, Lähis-Idas ja Aafrikas selleks, et hallata neid voogusid ja kindlasti meil on veel võimalus rääkida veel nendest küsimustest. ja nüüd annaksin ma sõna proua Kalviule, kes on Oui. Je demande d'applaudir, monsieur Soros. ja kõik aplodeerivad härra Sorosele. aga nüüd ma paluksin proua Calvino ja järgmise paneeli neli, nelja sõnavõtjat siia presiidiumis laua taha. härra Mattias Soel, kes on äh, rände ja julgeolekufondide direktor ja härra Fabrice Leggeri, kes on Frontexi direktor härra Jose Carrera ja proua Katrin Vuland. ja kõigepealt on sõna proua Calvinol Bien, la parole est à madame Calvino. sõna on proua Calvino. Merci beaucoup, euh, monsieur le president and thank you very much. suur tänu, härra esimees. Invitation. aitäh selle kutse eest ühisele kuulamisele, mis annab Euroopa Komisjonile võimaluse anda ülevaade neist äh, sammudest, mis me oleme astunud selleks, et toime tulla põgenikekriisiga nii äh, Euroopa Liidu siseselt kui väliselt. tegemist on väga õigeaegse kuulamisega ja muidugi on väga põnev osaleda niivõrd äh, provokatiivset äh, ülesastumist härra Sooruse poolt. ma tahaksin nüüd sisse juhatada ülejäänud paneelid ja selgitada teile, no milline on olnud meie nägemus eelarve kasutamisest selleks, et toime tulla rändekriisiga kaks tuhat viisteist, minu kolleegid siin ja hiljem ka teistes paneelides annavad juba detailsema ülevaate kohapealse ellurakendamise üle ja täna lisaks sellele annan ülevaade ka, ülevaate ka kaks tuhat seitseteist eelarve eelnõust, eh, mida kolleegiumis praegu heaks kiidetakse just sellel hetkel nii et parlament saab siis ka ülevaate sellest, mis hakkab rändevaldkonnas toimuma. Kristalina Georgieva asepresident tuleb äh, ja teeb ka ametlikuma ülevaate sellest, niipea kui ta kolleegiumist vabaneb. jah, on ka äh, slaidid üleval. slaididega alustades, need esimesed tahtsin need siia üles panna, sellepärast et äh, see on väga heaks näiteks neist jõupingutustest, mis meie liidus oleme teinud selleks, et oma finantsvahendeid ümber suunata ja et toime tulla rände ja põgenikekriisiga. selleks, et sise- ja välismõõtmega toime tulla, on meie eelarve kahekordistunud alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, kümme koma viis miljardit aastaks kaks tuhat viisteist kuni seitseteist muuhulgas ka Aafrika usaldusfondi tõstmine, mis, mida rahastab suuresti Euroopa Arengufond muidugi mõistan, siin me ei räägi neist kolmekümnest miljardist, mida mainis eelkõneleja, aga sellest hoolimata on oluline silmas pidada, et kaks tuhat seitseteist eelarve eelnõu eh, ettepaneku kohaselt tuleks hoida Euroopa Liidu kulutused kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tasemel, see tähendab seda, et meil on kokku viis koma kaks miljardit aastas selleks, et toime tulla põgenikekriisiga ja kolme aasta summa eh, lisaks siis ka Aafrika, eh, kuhu sisse on arvatud ka Aafrika eh, fond viieteist koma seitsme miljonini. ma leian, et ei tuleks alahinnata meie pingutusi ümber suunata vahendeid nüüd, kui me keskendume neile kahele erinevale aspektile, sisesele ja välisele, siis te näete siin graafikul äh, siseaspekte just. liikmesriigid no, on tundnud teravat survet äh, oma rände, põgenikesüsteemile, piirikontrollile, haridussüsteemile Euroopa Liidu eelarvega me oleme üritanud täiendada liikmesriikide poolt tehtud eelarvelisi jõupingutusi. siin te näete, milline kvantitatiivne hüpe on tehtud marginaali kasutamisest ning eh, kuidas on kasutatud erinevaid eh, praeguse finantsraamistiku eh, paindlikkusmehhanisme. Te näete, et kaks tuhat kuusteist on suur tõus ning tase on tõusnud nii, et me jõuame kolme miljardi euroni mm, sisepoliitika vallas kaks tuhat seitseteist eelarve eelnõus äh, oleme me jõudnud äh, äh, nii kaugele, et oleme eraldanud vahendeid piirivalve jaoks, põgenike vastuvõtuks, uue entry-exit'e süsteemi äh, toetamiseks, selleks, et piirivalvet ähm, parandada, samuti Dublini ühtne varjupaigasüsteem vaadatakse läbi, samuti äh, muudetakse EAS uueks, äh, EAS-u juurde luuakse ka uus äh, põgenikeamet kakssada miljonit on ette nähtud uue instrumenti jaoks, millega äh, pakutakse kiireloomulist humanitaarabi ka Euroopa Liidu siseselt. minu kolleegid äh, Home peadirektoraadist räägivad täpselt neist arengutest ja nüüd aga jõuame selleni, kuidas me oleme kasutanud äh, kuidas me oleme plaaninud rahastada kõiki neid projekte, nagu te teate, Äh, pealkirjades äh, kolme all on äh, lagi päris madal, eelarve eelnõus me teeme ettepaneku üle minna sellest laest, kasutada ära kogu marginaale ning aktiveerida kaks paindlikkuse instrumenti selleks, et suurendada võimalikke kulutusi selles valdkonnas läbi täieliku paindlikkusmehhanismide ärakasutamise. sellega jõuame me viie saja kolmekümne miljonini, nii et kasutame ära kõik, kogu paindlikkust peatükk äh, kolme all ning samuti äh, kahe koma, äh, ühe koma kahe miljoni ulatuses kasutame ära hädaolu, hädaolukordade reservi ning kasutame ära ka teise ning viienda peatüki aluseid vahendeid niisiis, äh, selleks, et äh, siseseid aspekte äh, lahendada, on meil väga ambitsioonikad ettepanekud selleks, et tagada et see eelarve tõus, mis on viimasel kahel aastal jääks alles ning et me kaaluksime ka erinevaid võimalusi ümber suunata vahendeid. teate, et lisaks rändevahenditele on väga vähe mm, midagi alles jäänud, me kasutame ära siis kogu, kõiki vahendeid ning me mobiliseerime ka siis äh, hädaabivahendite äh, ja kogu marginaali. Äh, minnes nüüd välisaspektide juurde, siis kaks tuhat seitseteist eelarve eelnõus tehakse ettepanek jääda samade summade juurde, mis eelmisel aastal kaks koma kaks miljardit aasta kohta kuulutatakse siin ning me näeme, et selline suur surve saab jätkuma rändeküsimustes äh, nii äh, naabruspoliitika edendamine peaks suurendama kohalikku suutlikkust, äh, muuhulgas parandama varjupaiga, smugeldamis, piirikontrolli ja muid selliseid vahendeid, humanitaarabi on muidugi hädavajalik selleks, et kohapealset elanikkonda toetada, siin te näete ka erinevate vahendite kasutamist, mis meil Euroopa Liidu eelarves on. me usume, et tööd on vaja teha samuti äh, rände aluspõhjustega, me peame investeerima taristusse ning haridussüsteemi ja tervishoiusüsteemi nii päritolu kui transiitriikides. ning äh, edasi teeme ettepaneku kasutada täiel määral ära ähm, peaaegu neljal Global Europe äh, lage ning me jätkame samuti muude struktuurivahenditega suurendame koordinatsiooni ja mm, teiste liikmesriikide institutsioonid läbi usaldusfondide. tulen selle juurde veel hiljem ja teiseks, me tahame jõuda koha peale äh, rändevoogude haldamises tulemusteni ning meil on ka rändekokkulepe, millele esimees Artüri viitas äh, alguses me tahame sõlmida kokkuleppeid äh, transiit- ning päritoluriikidega ning üritame selleni jõuda siis äh, aastal kaks tuhat kuusteist äh, ja ka järgmisel aastal. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu abi toetamist, niisiis, te teate, et siin oleme me teinud ettepaneku luua Euroopa usaldusfondi ning äh, ka koordineerimise mehhanismi Türgiga selleks, et äh, võimalikult hästi ära kasutada äh, väheseid olemasolevaid võimalusi. Need erinevad vahendid, mis on siiani loodud sellest slaidist te saate hea pildi selle üle, kuidas need instrumendid toimuvad. kõigepealt äh, lõime Süüria kriisi jaoks usaldusfondi ja sada miljonit nähti ette selleks Euroopa eelarvest, et Süüria põgenikel toime tulla naaberriikides ning spetsiifilisemalt siis juba Jordaanias ja Liibanonis. ja see on olnud siis esimene valdkond, mida me rahastasime kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist seejärel lõime kiireloomulise fondi ka Aafrika jaoks, mida rahastatakse suuresti läbi Euroopa Arengufondi, kuid samuti läbi Euroopa Liidu eelarve. loome töökohti ning äh, äh aitame vastu pidada kõige äh, haavatavamal äh, elanikkonna kihil just Aafrika saarvel ka. nüüd Türgi siin on vaja struktuursemat toetust, kolm miljardit kokku, üks eh, miljard Euroopa Liidu eelarvest kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist. Londoni konverentsil eh, samuti eh, nõuti suuremat Süüria piirkonda, piirkonna toetust ning siin on vaja samuti Euroopa Liidu poolset panust seitseteist protsendi ulatuses katavad äh, vahendid liikmesriigid. järgmisel slaidil üritame anda ülevaate kogutud vahenditest kaheksa miljardit ligikaudu selleks, et toime tulla äh, uue rändekokkuleppega Aafrika usaldusfond, reserv äh, seal ning makrofinantsabi, Süüria usaldusfond, mida mainis ka härra Soros kui väga kasulikku instrumenti, kuid lisaks rahale eh, siin selle rändekokkuleppe puhul on oluline partnerlus, mille me sõlmisime meie naaberriikidega. tahaksin eh, paar üldist kokkuvõtet nüüd teha. Euroopa Liidu eelarve koondab tõesti olulisi, eh, on kokku kogunud olulised vahendid selleks, et toime tulla eh, rände ja humanitaarväljakutsetega viisteist koma seitse miljardit eh, suunatakse kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat seitseteist Euroopa Liidu sisesesse ja välisesse tegevusse. nagu ma ütlesin eelnevalt, tegemist on päris oluliste summadega Äh, algpunkt oli päris pisikene ja me näeme, kuivõrd palju me oleme pingutanud, et ümber suunata vahendeid ja kuivõrd prioriteetseks me oleme pidanud äh, seda küsimust eelarves. rubriik kolmes, äh, julgeolek ja kodakondsus, siin on kolm miljardit ette nähtud aastas selleks, et ümber asustada, integreerida, humanitaarabi pakkuda, tugevdada piirikontrolli väljaspool Euroopa Liidu rubriik neli Global Europe, siin on suurendatud kahe koma kahe miljardi võrra aastas selleks, et humanitaarvajadustega toime tulla, kuid samuti selleks, et toime tulla rände äh, äh, algpõhjustega ning aidata vastuvõtvaid riike. Euroopa eelarvest ning Arengufondist on vahendeid äh, leitud selleks, et koordineerida tegevust liikmesriikidega, loodud on usaldusfond, et Türgi põgenikega toime tulla Türgis olevate põgenikega, vabandust. me oleme samuti ära kasutanud eh, mitmeaastase finantsraamistiku paindlikkuse võimalikult palju esmalt selleks, et eh, ümber eh, asustada ning samuti me oleme ära kasutanud võimalikult palju marginaalid ning olemasolevad paindlikkusmehhanismid, mis on mitmeaastases finantsraamistikus see tendents, mida te näete siin ja mida te olete ka toetanud parlamendina kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat, eh, kaks tuhat viisteist, sellega me jätkame samuti kaks tuhat seitseteist. me oleme teinud eelarve eelnõu, kus pakutakse välja ära kasutada endiselt paindlikkusmehhanismi, eh, suurendada eh, kulutuste taset, nii et jääda viie koma kahe miljardi juurde aastas ka järgneval aastal, suur aitäh, et andsite mulle sõna. Merci, madame la direkt- suur tänu, proua peadirektor, suur tänu nende eh, suuniste mõtetes, mis puudutab eh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet, mida volinike kolleegium on just eh, heaks kiitmas ja millest proua Kordjeva tuleb kell üks meile rääkima siin, siia sellesse saali eelarvekomisjoni liikmetele. ja te valmistasite ette oma sõnavõtu enne härra Soros sõnavõttu Äh, äh, suur tänu teile, me oleme natukene maha jäänud oma päevakavast täna hommikupool, poolikul, aga nüüd ma annaksin sõna härra Moraesele So dear members, um, speakers. kallid äh, parlamendisaadikud, daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et nüüd siin esimene paneelkohtumine selles kuulamises äh, praeguse pagulaskriisi ja rändekriisi eelarve mõjude kohta äh, toimumas on ja mina seda juhtida saan ja praegusel hetkel on meil tõesti väga tähtsa ajahetkega, mil tehakse vahearuannet praeguse mitmeaastase finantsraamistiku kohta ja töötatakse välja ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve ettepanekud. ma tahaksin teile rääkida, et äh, milline on siis libe komisjoni kaasatus eelarve küsimustesse pagulaskriisi lahendamisel. võin nii palju öelda, et äh, libe korraldas kiirregistreerimiskeskustesse ja pagulaslaagritesse Sitsiilias, Tuneesias, Kreeka-Makedoonia piiril, Kreeka saartel ja Türgil visiidi. samamoodi soovime me ka minna Liibanoni vaatama pagulaslaagreid ja soovime soom-, samuti minna ka Rootsi. samamoodi oleme koostamas algatusraporteid olukorra kohta Vahemerel ja sellest, et selle kohta, et Euroopa Liidul on vaja laiapõhjalist lähemist pagulaskriisile ja pagulasküsimusele. ja samamoodi on sinna kaasatud siis ka eelarvele tulenevad tagajärjed. peale selle on eh, libe komisjon andnud oma arvamuse mitmeaastase finantsraamistiku vahearuande ja muutmise kohta ja me oleme välja öelnud, et meil on vaja eesmärgipärasemalt eh, ja sihipärasemalt võidelda probleemidega, mis tulenevad ka äh, mis on tähtsad ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve jaoks. ja arvestades kõike seda, tahaksin nüüd välja öelda järgmised põhilised sõnumid, enne kui ma annan sõna meie ekspertidele, keda me oleme täna siia kutsunud. esiteks, mitmeaastane finantsraamistik tuleks võimalikult kiiresti üle vaadata selleks, et ta oleks kooskõlas praeguse olukorraga pagulaskriisi ja voogude mõjuga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei ole arvestatud praeguses mitmeaastases finantsraamistikus ja me soovime, et seda nüüd siis tehtaks ja me ei taha oodata kuni läbi, uute läbirääkimisteni aastal kaks tuhat kaheksateist, vaid muudatused sisse viia praegu kohe selleks, et järgmist kriisi paremini hallata, nii et meil tuleb võimalikult kiiresti hakata tegutsema selleks, et meil oleks võimalik leida piisavad finantsvahendid tõhusalt, kiiresti ja läbipaistvalt ja seda siis niimoodi, et Euroopa Parlament saab selle üle ka järelevalvet teostada. teine sõnum on see, et libe komisjon leiab, et on väga tähtis, et järgmise aasta eelarves on ka selge planeerimine ette tehtud ja tuleb ette näha neid äh, kulutusi, mida võib meil vaja minna selleks, et äh, kaitsta välispiire, hallata äh, migratsioonivoogusid ja võtta vastu varjupaiga taotlejaid, neid, kellel on õigus rahvusvahelisele katsele. peale selle libe komisjon toetab seda, et pikaajaliselt Frontex muudetakse üle Euroopa piirivalve ja rannikuvalve agentuuriks. samamoodi tuleb ka varjupaigaamet äh, ümber kujundada äh, laiapõhjaliseks varjupaigaametiks ja et äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal komisjoni poolt välja kuulutatud ettepanek siis ka tõesti ta-, sa-, saaks teoks, et meil oleks tõesti äh, tugevam ja parem informatsioonisüsteem piiride haldamiseks. peale selle tuleb meil mõelda ka ümberpaigutamissüsteemile. Amifi fondi vahendeid on äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal nüüd äh, Äh, ümber jagatud, seda tuleks aga järgnevatel aastatel vältida. ja sellepärast on mul nüüd väga hea meel, kallid kolleegid, anda sõna Mattias Öölile, kes on äh, siseasjade peadirektoraadist äh, ta on rände- ja tagatisfondide direktor ja tema tegeleb siis me, tema te, räägib meile siis nendest probleemidest, mis meid ootavad järgnevatel aastatel aitäh, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, aitäh võimaluse eest hooli, osaleda täna sellel tähtsal arutelul ja ma tahaksin oma avalduse jagada neljaks. kõigepealt tahaksin rääkida poliitilisest ja õigusloomelisest raamistikust pagulaskriisi puhul, teiseks millised probleemid see tõi endaga kaasa rahastamisele, kolmandaks äh, rahastamisvahendite kasutamine varem ja praegu ja neljandaks, milline peaks olukord olema aastal kaks tuhat seitseteist ja mis saab veel pärast kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat. alustaksin esimese osaga. enne kui me hakkame rääkima kriisi mõjudest eelarvele, tuleb rääkida poliitilisest ja õigusloomelisest raamistikust, mis on sellega seotud ja mille jaoks on meil vaja finantstoetust ja minu arvates tuleb paralleelselt ja laiapõhjaliselt täita kuut poliitilist eesmärki. kõigepealt tuleb meie piiri val-, meie piire, välispiire kindlalt kaitsta, toon siin välja piiripaketi, mis vastu võeti kahe tuhande kuueteistkümnendal aast-, viieteistkümnenda aasta lõpus, et et meie piirivalve oleks paremini korraldatud, et kasutataks ka koostalistusvõimest tulenevaid võimalusi ja te juba mainisite, härra esimees, siin ka Frontexi mandaati. teiseks, ja see on välispiiridega seotud, meil tuleb äh, Äh, lõplikult sisse viia vaba liikumine Schengeni alal ja toon siin välja komisjoni äh, tegevuskava Schengeni kohta. kolmandaks, pagulasi tuleb liikmesriikide vahel õiglasemalt ära jagada ja peale selle tuleb ühine varjupaigasüsteem Euroopa Liidus välja töötada. ja selle eesmärgi puhul on väga tähtsaks muidugi, väga tähtis Dublini ettepanek, millega oleks võimalik solidaarsust parandada ja samamoodi tuleb laiendada ka varjupaigaameti mandaati, nagu ka härra esimees seda mainis. neljandaks tuleb järjekindlamalt tagasi saata illegaalseid migrante ja selle juurde tullakse siis, kui räägitakse direktiivist, täpselt samamoodi nagu ka siis, kui komisjon hakkab rääkima lepingutest. viiendaks tuleb rände põhjuste vastu võidelda. seitsmendal juunil komisjon võttis vastu oma teatise selle kohta ja järgmisel äh, paneelil sellest räägitakse rohkem ja kuuendaks äh, siis muidugi lõimimine ja jällegi komisjoni teatis seitsmendast juunist täpselt samamoodi nagu ka ettepanek sinise kaardi kohta. teine osa minu ettekandeks, see laiapõhjaline ja kompleksne tegevuskava, mille ma just praegu välja tõin, nõuab tegelikult, et kõiki viimase aasta jooksul välja pakutud meetmeid ka rahastatakse ja see rahastamine toob endaga kaasa muidugi suuri probleeme eelarve jaoks ja need eelarveprobleemid lähevad palju kaugemale lihtsalt äh, rahastamisabi küsimusest. toon mõned näited. vastupidiselt teistele poliitikavaldkondadele siseasjade küsimustes me näeme, et kriis muutub kiiresti. ma rääkisin siin sellest, et äh, et Vahemerel võivad rändevood suureneda ja see tähendab seda, et see mitmeaastane finantsraamistik ja mitmeaastane etteplaneerimine, mis põhineb olukorral aastal kaks tuhat üksteist, paneb meid kiiresti muutuvas olukorras väga raskesti lahendavate probleemide ette kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vaatasime olukorda Bulgaarias ja toona Bulgaaria ju ei olnud äh, põgenikeriigiks ja me nägime ainult kümme miljonit äh, Bulgaariale ette äh, varjupaiga küsimuste lahendamiseks aastani kaks tuhat kakskümmend teiseks, äh, kui komisjoni ettepanekud võetakse vastu, siis nõuab see ka investeeringuid uute taristusse liikmesriikides. see muudutab ka finants, muudab ka finantsraamistikku ja see ei ole sama kui aastal kaks tuhat üksteist hoolimata sellest, et meil on tõesti väga palju vahendeid vaja, sellegipoolest liikmesriigid ei kasuta ära piisavalt äh, vahendeid riiklike tegevuskavade rakendamisel, sest seal on vaja kaasrahastust ja sellepärast üha rohkem küsitakse hädaabi. ja lõpetuseks, äh, agentuuride mandaadid äh, nõuavad ka rohkem äh, vahendeid äh, eelarvesse, see tähendab seda, et äh, nende agentuuride nõukogud peavad ka järelevalves suuremat rolli mängima hakkama. siis äh, kuidas on finantsvahendeid kasutatud varem ja praegu? finantsabi andmine nendele liikmesriikide, mis on sattunud pagulaskriisi, on tegelikult väga tähtsaks osaks Euroopa Liidu vastusest praegusele pagulaskriisile. ja see finantstoetus ainuüksi taksi on tegelikult juba tähtsaks äh, äh sõnumiks solidaarsuse kohta ja nagu peadirektor Calvino ütles, on leitud juba erinevad Euroopa Liidu vahendid ja peale selle me oleme hoolitsenud selle eest, et need finantsvahendid äh, looksid endaga kaasa sünergiamõjusid ja seda selleks siis, et me saaksime võimalikult äh, head ehk mitte võib-olla isegi parimat toetust liikmesriikidele anda. sellel aastal ähm, on meil siin rände haldamiseks mitu erinevat fondi ja nendega on ette nähtud kaks koma üheksa miljardit eurot. nelisada viiskümmend kaks miljonit nendest on mõeldud hädaabiks. viimase kahe aasta jooksul oli meie prioriteediks tegeleda olukorraga Kreekas komisjon on välja töötanud hädaabikava, seda tehti märtsikuus ja sellest ajast saati on leitud vahendeid siseküsimusteks ja täpselt samamoodi töötasime me välja ka hädaabi äh, tegevuskava, millega, mida haldab siis äh, EKO peadirektoraat ja mis keskendub just humanitaarabile lisaks Kreekale viissada üheksa miljonit eurot aastani kaks tuhat kakskümmend on ette nähtud ja kakssada kuuskümmend kaks miljonit on praegusel hetkel juba välja makstud kas otse Kreeka ametivõimudele või Euroopa Liidu ametitele või siis ka rahvusvahelistele organisatsioonidele. viimase aasta jooksul Kreeka on Euroopa Liidu siseeelarve, siseküsimuste eelarvest kõige rohkem vahendeid saanud ja kaheksakümmend kolm miljonit eurot olid äh, meil tegelikult, äh, on meil veel ka EKO toetus äh, programmi kaudu ette nähtud ja kaheksasada viiskümmend neli miljonit eurot on siis kokku see abi, mis on Kreekale aastani kaks tuhat kakskümmend ette nähtud. olukord Itaalia rannikul pärast agentuuri sulgemist olnud komisjoni järelevalve all. mitmeaastased programmid AMIFi ja ESF-i fondi kaudu on ka viissada üheksakümmend kaks miljonit ja kakskümmend üks koma neli miljonit on siin antud finantsabiks, nii et praegusel hetkel kuussada kolmkümmend koma kaheksa miljonit on ette nähtud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. ja nagu juba öeldud äh,, siseküsi-, siseküsimuste agentuurid mängivad Europoli, EASO ja Frontexi puhuks väga tähtsat rolli ja nende agentuuride vahendeid tuleb suurendada selleks, et nad saaksid hakkama oma uute suurte ülesannetega ja kolme agentuuri jaoks on kakskümmend kaheksa koma kolm miljonit eurot on aastal kaks tuhat viisteist juurde lisatud ja sada kolmkümmend üheksa koma kaheksa miljonit aastal kaks tuhat kuusteist. nii et neli korda nii palju kui eelmisel aastal ja peale selle komisjon on välja, on tegemas koostööd liikmesriikidega, hoolitsemaks selle eest, et võimalikult hästi kasutatakse ära kõik olemasolevad vahendid äh, selleks, et Euroopa Liit võimalikult hästi saaks pagulaskriisi hallata. näiteks äh, tõuke investeeringufondide kaudu on võimalik toetada integreerimist, äh, sotsiaalharidus, eluasemeprogramme, terviseprogramme, ettevõtlusprogramme ja nii edasi. ja ESF saab täpselt samamoodi olla siis lisavahendiks Amifi fondile. ja siis kahe tuhande seitsmeteistkümne, seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend periood ehk siis mitmeaastase finantsraamistiku teine pool. nagu ma juba välja tõin, poliitilised algatused ja õigusloomelised ettepanekud komisjonilt äh, leiavad tõhusat rakendamist ainult siis, kui äh, Euroopa Liit tagab korraliku rahastuse ja teiseks, kui liikmesriigid on valmis ka ise äh, juurde panustama see tähendab seda, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, ilma et me mõtleksin praegusel hetkel uue aasta eelarve ettepaneku peale, peaks äh, rahastamismäär jääma stabiilseks selleks, et tagada rahastus kõikidele pagulastega seotud algatustele, mille eest valdab äh, siseküsimuste peadirektoraat ja nagu peadirektor Calvino ütles, et see otsus võetakse vastu täna kuid tuleb selgeks teha, et piisavast rahastusest ei piisa. selleks, et meil on, oleks võimalik anda sihipärast finantsabi, siis meie rahastamismeetmed peaksid olema ka paindlikud selleks, et nad saaksid arvestada liikmesriikide öö, olukorraga ja ma mainisin juba seda, et kriis kogu aeg muutub ja komisjon on praegusel hetkel välja töötamas praeguse mitmeaastase finantsraamistiku vahearuannet ja ka äh, siseküsimuste ja pagulasküsimuste eelarvet. samal ajal meie rahastamisvahendeid tuleb parandada nii, et nad äh, aitaks toetada Euroopa Liidu strateegilisi poliitilisi valikuid, nii nagu need on õigusloomeliste ettepanekute kaudu juba paika pandud ja ma tegelikult viitasin neile juba, kui ma rääkisin kuuest valdkonnast, millega me peame tegelema lõpetuseks tahan öelda, et selleks, et seda õigusloomelist raamistikku ranniku ja piirivalve puhul parandada, on tähtis, et meil oleks piisavalt rahastusvahendeid ja et need äh, finantsvahendid oleksid siis ka paindlikud. ja siin äh, ma mainisin juba aastat kaks tuhat seitseteist, kuid äh, Brüssel ei saa üksi ka rahaliselt selle kriisiga hakkama. liikmesriikide val-, liikmesriigid peavad olema solidaarsed ja peavad olema valmis riiklikke tegevuskavasid ka võimalikult kiiresti ja tõhusalt rakendama, aitäh! suur aitäh! kahjuks härra Maarja Markone Äh, Itaalia siseminister pidi loobuma kiireloomulistel põhjustel oma külaskäigust, aga nüüd saab äh, sõna Frontexi direktor härra Leggeri ja kes räägib äh, rändeväljakutsetest ning eelarve mõjudest. palun, härra Leggeri. Thank you very much, Mr Chairman uh,, Libe Committee for inviting suur aitäh selle eest, et äh, kutsusite mind täna siia ja annate võimaluse rääkida Frontexi tegevusest äh, siin äh, selles komisjonide koosolekul. aitäh! suur tänu ka pideva toetuse eest selles osas, mis puudutab Frontexi finantseerimist. lugupeetud rahvasaadikud, daamid ja härrad. Like, uh, first of all uh, to give you the ma tahaksin tahaksin anda ülevaate meie eelarvelistest uh, pingutustest uh, viimase paari aasta jooksul. esmalt kuni kaks tuhat üksteist oli meie eelarve alla, alla saja miljoni euro. Araabia kevadel kaks tuhat üksteist äh, eelarve tõusis, jõudis tipptasemele äh, sada kaheksateist miljonit. kaks tuhat kaksteist jällegi eelarve vähenes. seda silmas pidades kaks tuhat viisteist on pöördeaastaks olnud, eelmine aasta seega sellepärast, et tekkis suur äh, varjupaiga ja rändekriis, millega peame toime tulema Euroopa Liidu välispiiridel ning Euroopa Liidu eelarveamet otsustas kolmekordselt äh, suurendada kaks tuhat viisteist eelarvet. selle tulemusena eelarvet suurendati üle viiekümne protsendi ning jõudis enneolematu tasemeni sada nelikümmend kolm miljonit eurot eelmisel aastal. eelmisel aastal tõsteti eelarvet kolm korda, kaks korda selleks, et mereoperatsioone läbi viia ning Frontexi piirivalvet tagada, et ükskord selleks, et Euroopa Liidu äh, eelarveameti poolt lubatud äh, värbamisi katta. kaks tuhat kuusteist jällegi eelarve tõusis tohutult. Increased by more than seventy five percent. üle seitsmekümne viie protsendi tõsteti eelarvet, eelarvet võrreldes äh, eelmise aastaga. We have uh, approximately two hundred and fifty kakssada viiskümmend miljonit on meil nüüd siis, eh, kui arvestan sa Schengeni assotsieerunud riikide panust. selleaastane eelarve tõus põhines Euroopa Liidu Nõukogu poolt väljendatud eeldusel juhatus ja komisjon ja nõukogu siis leidsid, et Frontex peaks oma tegevust tagasipöördumispoliitikas äh, elavdama. ja samuti äh, äh, hotspotides Kreekas, Itaalias. So I would like to first of all um, explain you how this allocation tahaksin selgitada, kuidas see selline, kuidas me oleme eelarvet kasutanud Frontexis Frontexi juhatuses hääletatakse selleks, et ära otsustada, eelarve kasutus ning äh, eraldamised erinevate tegevuste vahel. oleme jaotanud eelarve operatiivtegevuseks ja haldustegevuseks. kui nüüd seda traditsiooniliselt vaadelda ligi, ligi kaheksakümmend protsenti eelarvest läheb äh, operatiivtegevuseks ja ligi kakskümmend haldustööks. But we also have uh, in Frontex now an other approach uh.... meil on ka uus lähenemine nüüd juhatuses otsustatud, tegevuspõhine eelarvestamine. me oleme välja selgitanud terve rea kategooriaid, äh, tegevusvaldkondi nagu ühisoperatsioonid, tagasipöördumine, muud tegevused, selleks, et äh, paremini hinnata eelarve kasutamist täpsemalt. üheksakümmend protsenti on suunatud operatiivtegevusse, kümme ainult muule ehk siis äh, haldustegevuseks ja, ja muuks toetuseks. nüüd selgitaks, kuidas oleme kaks tuhat viisteist ja ka sel aastal raha kasutanud. kaks tuhat viisteist, eelmisel aastal, oli eesmärgiks operatsioone suurendada, laiendada, kolmekordistasime aasta jooksul oma operatsioone. näiteks kevadel kaks tuhat viisteist enne eelarve suurendamist suutis Frontex kuut laeva kasutada Tritoni operatsioonis Itaalias ja ka kuut Kreekas Poseidoni operatsiooni raames. pärast eelarve tõusu Frontex suutis kolmekordistada laevade arvu ning samuti äh, kasutada palju rohkem piirivalvureid. mõned arvud. suvel kaks tuhat viisteist Frontex jõudis viieteist laevani, mida kasutati siis Kreekas ja üksteist kuni viisteist Itaalias, sõltuvalt äh, laevade kättesaadavusest ja erinevatest äh, nädalatest. eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses ning ka praegu, enne suve, on meil kasutusel Oposeidoni raames Kreekas üheksateist laeva ja viisteist Itaalias Tritoni operatsiooni raames. piirivalvurite arv on tõusnud eelmisel aastal, aasta tagasi kolmsada viiskümmend Kreekas ja sada viiskümmend piirivalvurit Itaalias hetkel on meil üle seitsmesaja piirivalvuri Kreekas kasutusel ja üle kuuesaja Itaalias. lisaks sellele on meil veel sada maismaapiiridel Lääne-Balkani riikides, et abistada teisi liikmesriike, Bulgaariat, Horvaatiat, isegi Kreekat maismaapiiril kaks tuhat kuusteist. tänu lisaeelarvele olime me suutelised jääma samale enneolematule tasemele suurendasime tegevust äh, tagasipöördumispoliitika ja hotspotide raames. tagasipöördumispoliitika puhul on kahekordistunud äh, tagasipõrdude arv ning lendude arv. Frontex on üle saja kahekümne ühise äh, tagasipöördumislennu korraldanud, üle kolmesaja viiekümne ebaseadusliku sisserändaja on kolmandatest riikidest tagasi toimetatud ning äh, samuti Kreeka võime paluti meil toetada tagasivõtmisel Türki. kohe pärast selle märtsi Euroopa Liidu äh, Türgi avaldust äh, Frontex eraldas äh, praamlaevu selleks, et tagada naasmine Kreeka saartelt Türki samuti äh, toetus äh, liikmesriikidele, ka Kreekale eriti just äh, identifitseerimise raames oleme loonud suhteid kolmandate riikidega selleks, et lihtsustada rändedokumentide saamist ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmiseks. eelarve peadirektor ja DG Home peadirektor äh, rääkisid ka sellest. Frontex äh, peab nüüd hakkama peatselt oma uut mandaati ellu rakendama. mul ei ole kahtlustki selles, et suur osa lisarahastamisest järgmisel aastal pühendatakse samuti uutele tegevustele nagu haavatavushinnang, ja kolmandad riigid äh, ja piirivalve rannikul. eelmisel aastal töötas Frontex välja uusi äh, teenuseid ja tegevusi. siinkohal tahaksin mainida registreerimist. septembris eelmisel aastal äh, Kreeka saartel sisserändajate registreerimine ulatus nullini nüüd aga on kaheksakümmend protsenti, kaheksakümmend viis, üheksakümmend protsenti olenevalt nädalatest ning saartest. Äh, Frontex, nagu nõukogu taotles, on alustanud samuti Itaalia-Kreeka toetamist kontrollide läbiviimisel Schengeni infosüsteemis, seda nõuti pärast terrorismirünnakuid Pariisis eelmisel aastal. samuti oleme loonud Euroopa Liidu regulaarrakkerühma rakkerühma Katanias ja Pireusel. nii olemegi kasutanud lisaraha. Yeah, uh, we, we have um, now I would like uh, to just to mention as, as... kokkuvõtteks tahaksin ütelda et oleme tuvastanud ühe ohu topeltrahastamises äh, koos äh, Homepeo direktoraadi ja nõukoguga me oleme tegutsenud selle nimel, et äh, see oht kaoks sisejulgeolekufondide varjupaiga rände ja integratsioonifondide rahastamise ja muude tegevuste osas võib olla dubleerimist, oleme nüüd lähedast koostööd tegemas Home peadirektoraadiga selleks, et vältida seda, ma arvan, et see oli ka oluline asi. aitäh! aitäh, härra Leggeri, ma saan aru, et peate lahkuma. pidite juba, jah, peaksite kell üksteist, aga nüüd, sest tõesti tegemist on olulise osaga kuulamisest tahaksin äh, pöörduda liikmete poole, küsida, kas teil on konkreetseid küsimusi härra Leitseerile, siis saaksite lühidalt vastata. palun lühikesed küsimused ja vastused. Alas, alustame härra Tüprega. väga lühike küsimus, härra esimees mul on väga hea meel Frontexi arengute üle ja ma olen alati Frontexit toetanud tema arengutes ja, ja ka rahastamises. aga te ütlesite midagi, mis tekitas minu väga suurt huvi, et te olete kolmekordistanud äh, laevade arvu, mille te olete saanud saata Kreekasse ja Tür-, Türki. et te ütlesite niimoodi ja minu küsimus on järgmine. aga mis kasu sellest on, et te olete kolmekordistanud seda, sellepärast et rändevood on tõsiselt vähenenud Kreeka ja Türgi vahel johtuvalt kokkuleppest, mis on saavutatud. et võib-olla ma eksin, aga ma ei saa aru, milline lisandväärtus on sellel, millest te just rääkisite, aga võib-olla parandate minu arusaamist. okei okay,, Mr Rubik. härra Rüübich, palun. ja suur tänu selle informatsiooni eest, meie jaoks on väga tähtis ka see, et me kogu aeg teaksime, mille, milline on asjade viimane seis. just sellepärast, et me peame ka kodanikele infot selle kohta andma. kõik on muidugi huvitatud sellest, et äh, milliste rahvusvaheliste organisatsioonidega teete te koostööd? ÜRO allorganisatsioonide ja ka teistega ning milliste Euroopa ametitega teete te koostööd, tahaksin ka teada siin, kas te teete koostööd ka NATO-ga? aitäh, et äh, tegite lühidalt, härra Novakov, palun. aitäh, ma teen ka hästi lühidalt. Äh, suur tänu nende numbrite äh, ja ka ettekannetes. ma tahan üle küsida numbrite osas. Te ütlesite, et Bulgaaria jaoks oli kümme miljonit kaks tuhat, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ette nähtud sellepärast, et äh, pagulasrisk Bulgaaria jaoks on suurenenud, vastavalt teie andmetele siis. ja nüüd härra Artur Ii, palun. suur tänu, kaks küsimust. alates sellest, kui piir Türgi ja Kreeka vahel on suhteliselt vettpidavaks muutunud, siis kas on täheldatud ka seda, et rändevood on ümber suundunud Liibüast, Liibüast Itaaliasse. ja teine küsimus, et oodates, et kirjutatakse alla kokkuleppele Poola öö, valitsuse Frontexi vahel, et mis puudutab peakorterit, et kas see, nüüd see kokkulepe on alla kirjutatud? Uh, aitäh. härra Diaz de Mera suur tänu. tahaksin paluda, et te äh, räägiksite just sellest, millele viitas meie kolleeg Dupre. eelmisel nädalal ma käisin Lesbose saarel ja kohtusin seal Frontexi inimestega, kes töötavad seal ja nad ütlesid, et seal on seitsesada Frontexi piirivalvurit praegusel hetkel. kui palju nendest seitsmest sajast kuuluvad Kreeka mere, mereväkke? kas te võiksite natuke täpsemalt sellest rääkida ja rääkida ka sellest, mida NATO on ära teinud ja kui äh, aktiivne või kui kasulik on olnud Kreeka ja Türgi vahel NATO merel? ja lõpuks proua Komes, palun. jah, tuleksin selle juurde kohe alguses tagasi, mida te ütlesite ja mis minu arvates on väga huvitav ja juhid peaksid võib-olla selle üle järele mõtlema, et terrorirünnakud Pariisis äh, tõid endaga kaasa selle, et hakati Schengeni infosüsteemi kasutamist kartma. no meie oleme kogu aeg rääkinud sellest, et peaks võitlema terrorismi vastu ja et kuidas siis Pariisi terrorirünnakud seda kõike muutsid minu küsimus puudutab olukorda Egiptuses ja seda, et Egiptuses tuleb ka palju pagulasi. on täiesti naeruväärne see, et komisjon on õnnelik selle üle, et see uus Euroopa Liidu Türgi räpane kokkulepe toimib. jah, nüüd on pagulasvood lihtsalt liikunud ühest kohast teise. noh, nad vood sealt Sahara tagusest äh, Aafrikast Liibanoni kaudu tulevad ikka veel, aga nad on nihkunud nüüd Egiptusesse. Egiptusesse tulevad nüüd need, kes võib-olla läheksid muidu Türgi kaudu e, Kreekasse, et kui palju neid inimesi on, öelge meile seda. ja et mis te olete selles osas ära teinud? ja hoolimata sellest, et olukord Egiptuses on halvenenud, siiski tehakse seal ka kõike selleks, et äh, pagulastel oleks võimalik äh, läbida seda riiki ja ma tahan teada, kas teie olete midagi teinud tagamaks koostööd äh, siis Egiptusega ja neid pagulasvoogusid hallata. aitäh, järgmisena nüüd saabki härra Lecheri sõna vastuseks. aitäh, härra esimees ma alustaksin Egiptusest, äh, sellest, et äh, kui palju on praegu illegaalseid äh, piiriületusi. on tõsi see, et me näeme, et Äh, pagulasi tuleb jälle rohkem, aga seda tuleks vaadata kui hooajalist tõusu, sest igal aastal kevadel Egiptusest tulevaste pagulaste arv Itaaliasse suureneb. aga me jälgime seda olukorda täpselt, hoolitsemaks selle eest, et äh, Türgist ei liiguks nüüd vood Egiptusesse. praegusel hetkel ma seda muidugi kinnitada ei saa. ja siis esitati siin küsimus Liibüa kohta ei ole mitte mingeid äh, pagulasvoogude ümberliikumisi siin olnud ja eelmisel nädalal Berliinis äh, kohtumisel ma sellest juba rääkisin, äkki olete sellest juba midagi kuulnud, aga praegusel hetkel Türgist ei ole pagulased hakanud liikuma Liibüasse, aga illegaalsete piiriületuste arv mitte Euroopa Liidu liikmesriikidest, Euroopa Liidu liikmesriikides toimuvat ja seda just Vahemere koridorides, nii et Liibüast Itaaliasse tuleb praegusel hetkel umbes sama palju äh, sisserändajaid nagu eelmisel aastal, aga Vahemere idaosa koridor on praegusel hetkel no kas kinni või külmutatud, siis praeguseks Äh, probleemiks ongi just see äh, Vahemere keskel asuv koridor. me oleme üritanud äh, ühendust võtta Egiptuse ametivõimudega, me teame, et ka liikmesriigid teevad nendega koostööd ja selles raamistikus me üritame võimalikult kiiresti Äh, välja töötada ühise tegevuskava ja Frontex on muidugi valmis tegema koostööd Egiptusega, sellepärast et sealt tulevad pagulasvood valmistavad meile muret. reis on väga pikk ja see tähendab seda, et äh, ohvrite arv äh, Egiptusest Itaaliasse tulevate pagulaste osas suureneb. ja nüüd tahaksin vastata küsimusele, mis puudutab meie laevade kasutegurit, laevade, mis on saadetud Eh, Poseidoni operatsiooni raames Kreekasse. ja tõsi see on, et praegusel hetkel on meil eh, viiskümmend, kuuskümmend eh, migranti, kes saabuvad igal päeval Kreeka saartele Türgist ja see põhimõtteliselt ei ole väga suur arv kui me võrdleme kahe tuhande viiesaja, kahe tuhande kaheksasaja inimesega, mis saabusid veebruarikuus, operatiiv plaan on praegu samal tase, tasemel, sellepärast et me teame, et äh, kui ilmad lähevad ilusaks, siis võivad need arvud suureneda ja vaatamata Türgi piirivalve suurematele jõupingust, jõupingutustele võib vaja minna abi merel ja seetõttu me ei saa lubada endale seda, et me alandaksime seda, vähendaksime laevade arvu. aga ma tahaksin siiski öelda, et Frontex on väga paindlik, sellepärast et aprillis oli tuhat ükssada piirivalvurit EKA-s ja, ja nagu ma praegusel hetkel ütlesin, et praegu on seitsesada Kreekas ja viissada Itaalias, et Äh, selleks, et tasakaalustada natukene neid arve. ja kui me näeme, et meil on rohkem laevu Itaalias vaja, vaja, siis me ei kõhkle saatmast Kreekast laevad Itaaliasse. ja praegusel hetkel me teame, et Vahemere keskosas on ju noh, Formed ja väga palju Itaalia laevu, mis on sellesse piirkonda saadetud, nii et praegusel hetkel on asjad tasakaalus. ja nüüd ma räägiksin ka koostööst Frontexi ja NATO vahel. meil me oleme NATO-ga infot vahetanud ja Frontexil on ka kontaktametnik äh, NATO-s. ja sellepärast äh, on meil või seetõttu on meil ka võimalik nüüd rohkem informatsiooni vahetada. ja me kõik teame, et Äh, selle koostöö põhjus oli poliitiline ja koostöö Kreeka ja Türgi vahel on ka paranenud ja see on ka tegelikult meie igapäevase töö jaoks väga-väga kasulik. siis küsiti veel ka, kas me teeme teiste Euroopa ametite või siis rahvusvaheliste koostööd, äh, rahvusvaheliste organisatsioonidega koostööd. ja muidugi teeme tihedat koostööd Varjupaigaameti kolleegidega ja ka Europoli kolleegidega ning EU Liisa ametiga selleks, et äh, registreerimist parandada. teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega teeme me ka koostööd UNHCR-iga ja IOM-iga siis küsiti veel ka vähenemise kohta, ma ei olnud päris kindel, et ma sellest küsimusest õigesti aru sain, aga praegusel hetkel ehk siis aprilli ja maikuus illegaalsed suurte äh, piiriületuste arv Euroopa Liidu tasandil vähenes, praegusel hetkel toimuvad nad põhiliselt äh, Vahemere keskel asuvas koridoris, aga me peame olema ettevaatlikud, sest me teame, et tegelikult põhjused ei ole kadunud. praegune geopoliitiline olukord äh, näiteks Süürias on täiesti sarnane, aga samal ajal ka Lääne-Aafrika riikides majanduslik olukord ei ole paranenud ja, ja seega väga paljud äh, sisserändajad lähevad Liibüasse, lootes siis, et neil õnnestub Vahemere kaudu Itaaliasse tulla. Äh, lõpuks küsimus, mis puudutab äh, seda kokkulepet, mille Poola peab Frontexiga sõlmima, mis puudutab peakorterit. alates selle aasta märtsikuust on mul, oleme olnud ühenduses Poola ametivõimudega ja Euroopa asjade minister palus, et ma edastaksin talle kokkuleppe eelnõu ja Poola ametivõimud äh, tutvusid selle ettepanekuga ja kuuendal juulil järgmisel nädalal peaksime me kokku saama selleks, et alustada uuesti ametlikult äh, läbirääkimistega, mis Poola ametivõimud on mulle öelnud, on see, et nad on otsustanud selle kokkuleppe sõlmida ja et nende jaoks äh, Euroopa Liidu piirivalve ja rannavalve peakorteri asukoht Varssavis kujutab endast prioriteeti, see on see, mis puudutab siis seda teemat. suur tänu teile, härra esimees! aitäh ka teile, kallid kolleegid! anname nüüd järgmisena kohe sõna EASO direktorile härra Carrerale, kes räägib siis äh, tema vaatenurgast äh, pagulasküsimusest ja siis ka eelarvet puudutavates küsimustes ja härra Carrera, teil on umbes kaheksa minutit. aitäh, härra esimees, aitäh, et kutsusite Varjupaigaameti ka tänasele kuulamisele kui ma peaksin äh, välja tooma kaks kõige rohkem kasutatud sõna Äh, alates härra Sorosese, Sorose ähm, ettekandest, siis see on olnud kriis ja muutused, et kriis ja kuidas see on endaga kaasa toonud muutuseid ja ja kuidas on seda kriisi veelgi süvendanud. Euroopa Varjupaigaamet sai sellel kuul viieaastaseks ja eelmine aasta oli tõesti väga raske, nagu me kõik teame ma mäletan, et kui nõukogus võeti vastu need kümme punkti, see oli vist siis aprilli äh, lõpus, kui tõesti tuhanded inimesed hakkasid äh, jõudma Euroopasse, põhiliselt Kreekasse, aga ka Itaaliasse kuu-poolteist hiljem komisjon tuli välja kiirregistreerimisüksuste kontseptsiooniga ja siis olukord hakkas meie jaoks muutuma. toona töötas meil umbes viiskümmend inimest ja meie eel-, viisteist miljonit eurot oli meie eelarve meie tulevikukavad, mida olid varasematel aastatel paika pandud, seal me palusime et aastal kaks tuhat kuusteist me saaksime kaks inimest juurde võtta tööle. see oli see, mida me tahtsime, sest me olime seda kavandanud niimoodi enne, kui kriis alguse sai. nii et me pidime oma tööd ümber korraldama ja me pidime selle kriisiga tegelema hakkama. teeme seda siiamaani ja jätkame kindlasti ka veel pikka aega, vähemalt kui vaadata asjade praegust seisu. nii et mis siis Varjupaigaametis pärast seda sai? septembrikuus, üheksa kuud tagasi kiirregistreerimiskeskuste mõttega tuldi välja ja selle üheksa kuu jooksul me oleme mitut rekordit, mitu rekordit siin püstitanud. jaanuari kolmandaks nädalaks me olime selle aasta eelarve ära kasutanud ja me oleme praegusel hetkel, hetkel kolmandat korda oma eelarvet muutmas. mis puudutab numbreid, siis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal peaaegu kohe pärast kiirregistreerimiskeskuste mõtte esitamist alustasime me ettevalmistustööd ja kuni sinnamaani Varjupaigaametil tegelikult ei olnud meil kunagi olnud veel tehtud kogemusi sellise kohapeal ettevalmistustööga, me ei teadnud, mida see tähendab, et me peame töötama väljaspool oma kontoreid Maltas, me pidime oma võimekust üles ehitama, tegema koostööd riikidega, nagu näiteks Bulgaariaga, millega me teeme siiamaani koostööd, samamoodi Küprose, Kreeka, Itaaliaga aga otseselt me ei sekkunud pagulasvoogudesse, nagu me teeme seda praegu üheksa kuud hiljem. tegime tihedat koostööd siseasjade peadirektoraadiga, teeme seda põhimõtteliselt peaaegu iga päev ka praegu ja kahe tuhande viieteistkümnendal aasta lõpus saime me kolmkümmend inimest juurde, nii et kahe asemel saime kolmkümmend kaks. samamoodi võtsime ka lepingulisi töötajaid juurde, nii et meil õnnestus luua umbes viiskümmend juurde kolmteist 13 äh, Äh, ajutise lepinguga, mõned äh, lepingulised töötajad ja nii edasi, nii et viiekümnest äh, sai umbes sada töötajat, nii et meie personali arv kahekordistus eelmise aasta lõpust kuni praeguseni siis. nii et tegelikult selle aasta esimese kuue kuu jooksul. meie tegevuskava kahe tuhande viieteistkümnendal aastal muudeti, kohe hakkasime värbama äh, meil õnnestus täita need viiskümmend kohta, suurem osa inimestest on leitud ja mõnedel neil ei olnud isegi mitte aega oma tooli peale istuda laua taga, vaid nad saadeti kohe kuhugi Kreekas või Itaalias. mis puudutab eelarvet, siis meie eelarvet on kolm korda suurendatud, alustasime viieteistkümne miljoniga aastal kaks tuhat viisteist kui ma ei eksi, siis kolm koma üheksa, no tegelikult neli miljonit juurde, nii et põhimõtteliselt siis neliteist, vabandust, kakskümmend miljonit äh, siis kahe tuhande äh, viieteistkümnenda aasta lõpus ja nüüd selle aasta jooksul, äh, esimese nelja kuu jooksul seda summat veelgi kahekordustati ja kirjutasime sellel kuul veel alla ühele grandilepingule. ja me eeldame, et Äh, selle aasta teisel poolel peaksime me saama siis umbes kuuskümmend miljonit. nii et viieteistkümne, viiskümmend inimest oli meil alguses, nüüd on sada ja eelarvet oleme me kolmekordistanud. ja mis on siis praktilised tagajärjed? Ähm, Kreekas varjupaigaamet on väga hästi esindatud põhilistel saartel, nelja, vabandust, viiel suurel saarel samamoodi ka Ateenas on meil palju inimesi ja meil on ka Thessalonikis äh, ja ka veel ühes linnas oma kontor, nii et me oleme üheksa kuu jooksul tõesti oma esindatust väga palju parandanud. Äh, äh, kui Frontex kõigepealt tegeleb selle registreerimisega, kui pagulased jõuavad ja siis äh, tuleb seal teha koostööd Kreeka ametivõimude, Kreeka politseiga, siis mingil hetkel äh, kantakse see töö üle meile ja meie meeskonnad töötavad seal saarte peal kohapeal ja me oleme umbes kaheksakümmend äh, äh, teisaldatavad kontorit loonud, meil on seal on internet olemas, kõik kommunikatsioonivahendid, kontoritarved ja nii edasi ja tehakse siis ka koostööd, samamoodi eh, ohutus, turvalisus hakkas väga tähtsat rolli mängima, sest toimusid mässud, me oleme selles osas tõesti nüüd väga palju ära teinud. ja nüüd, kui me räägime eelarvest, siis eelarvet me kolmekordistasime, kahekümnelt miljonilt oleme me nüüd jõudnud äh, peaaegu et kuuekümne miljonini. ja sellepärast see muutus mõjutab ka teisi muudatusi, mis meie ees seisavad. järgmised muudatused, mis meie ees seisavad, te kindlasti kohe teate seda, äh, et äh, on tehtud uus ettepanek äh, varjupaiga amet, uue varjupaiguameti mandaadi loomiseks. Äh, läbirääkimised on alanud juba, esimesed kakskümmend artiklit on ka juba läbi vaadatud, äh, mõned neist on osutunud äh, päris keeruliseks, nagu näiteks varjupaigasüsteemide jälgimine, ümberpaigutamissüsteemid ja nii edasi. aga see on seotud ka selle seda aastat puudutavad eh, ettevalmistustöödega, planeerimistöödega ja samamoodi ka mitmeaastast finantsraamistikku puudutab see. neli aastat on meil veel ees ja ma ei hakka siin praegu üldse rääkima sellest, et meil on vaja eh, paindlikku lähenemist nende vahendite kasutamisel, piirmäärade paikapanemisel erinevate usaldusfondide jaoks. aga tahaksin teile rääkida sellest, et Äh, see pakett, mis pannakse kokku, kus uue, uus amet saab nii palju uusi pädevusi et seal on põhimõtteliselt nüüd ette nähtud äh, viissada töötajat ja nelisada miljonit selle uue ameti jaoks kui mõtlete, et viis-kuus kuud tagasi ütlesime, et me tahame kahte inimest juurde ja võib-olla paarsada tuhat eurot, siis mis on viimase kuue kuu jooksul ära tehtud, on tõesti väga suur töö. nii et võin teile veel ka numbreid ette lugeda, ma ei taha siin küll teid teadusega siin äh, hakata pimestama, aga kui me selle aasta lõpuks saame kuuskümmend miljonit, siis on see sarnane komisjoni ettepanekuga järgmiseks aastaks, kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks, mille jaoks on meil vaja aga muudetud, üle vaadatud, ümber struktureeritud eelarvet, selleks, et me saaksime vaadata, mida meil on täpselt vaja, siiamaani me oleme olnud võimelised seda ka tegema ja ma olen veendunud, et me jätkume umbes samal kursil. nii et järgmiseks aastaks kavandame me kuuskümmend kuus miljonit, nii et kümme protsenti oleks kasv, mis on täiesti vastuvõetav. aga mis puudutab personali, siis seitsekümmend üks inimest tuleks juurde ja see on ka nii värbamise kui ka nende inimeste sissetöötamise osas päris suur töö, ka see, et me peame nad siis tõesti saatma sinna, kus neid on vaja ja see töö jätkub siis kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. me kasvame jah, võib-olla rahastamisprotsent ei kasva nii palju umbes. umbes kolmkümmend protsenti aastas tahame me rohkem saada, kuuskümmend kuus, kaheksakümmend kuus ja siis sada neliteist. ma arvan, et see on väga hea ettepanek ja siseasjade peadirektoraat on sellega ka nõus nii et kuuskümmend sellel aastal, kuuskümmend kuus järgmisel aastal kaheksakümmend kuus kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal üheksakümmend kuus aastat ja aastal äh, kaks tuhat kakskümmend sada neliteist miljonit. nüüd personal. seal numbrid kasvavad rohkem, sellel aastal sada kolmkümmend kuus inimest peaks meil olema aasta lõpuks. järgmisel aastal tahaksime, et meid oleks kakssada seitse, kahe tuhande kaheksateistkümnendal kakssada üheksakümmend seitse, sama ka kahe tuhande üheksandal aastal äh, sama ja kahe tuhande kahekümnendal aastal me soovime, et meil oleks viissada töötajat tegemist on päris korralike numbritega me oleme selle ettepaneku juba teatud valdkonnakomisjonidele teinud ja, ja ka nõukogule oldi valmis ka meie kontoriruumi suurendama. nii et me põhimõtteliselt äh, viskame oma omanikud välja ja ütleme neile, et kas te võiksite palun välja kolida ja oma võtmed meile anda. Äh, mulle öeldakse, et äh, minu aeg on otsas. aga ma arvan, et ma andsin teile päris hea ettepaneku selle kohta, milline on meie kasvupotentsiaal. minu lõppsõnumiks teile on see, et suur osa sellest planeerimistööst ja vahendite äh, kasutamisest on tehtud koos minu kolleegiga siseasjade peadirektoraadist Mattias Ölliga, meie suhted on suurepärased ja ma leian, et me oleme tõesti saanud äh, kõik, mis meil on vaja, nii personali kui ka raha küsimuses. aitäh härra Carreira, aga ma tahan, et äh, te saaksite ka küsimustele vastata ja sellepärast ma annan nüüd sõna proua Vuulerdile, kes on EKRE peasekretär ja tema räägib samamoodi migratsiooniprobleemidest oma vaatenurgast ja on väga tähtis, et me saaksime siis ka vabaühenduste vaatenurgast teada ja sellepärast on mul väga hea meel, et proua Kullert on täna siin, nii et ka teil on umbes kaheksa minutit, tere tulemast! Eh, aitäh, jah, me hindame väga võimalust eh, siin viibida ning tervitame teie komisjonide algatust eh, selle teemaga tegeleda Ehm, me töötame üheksakümne organisatsiooniga kolmekümne kaheksas riigis, me teeme tööd kõikide selle kriisi aspektidega, millest me räägime, kui mitte põgenikekriisist, vaid poliitika ning Euroopa Liidu kriisist. keskendun Euroopa Liidu rahastamisele oma kõnes. me praegu äh, vaatame läbi äh, Euroopa Liidu rahastamist äh, põgenike äh, Äh, kaitsmisel ning äh, seda ka seoses äh, finantsraamistiku läbivaatamisega. ja analüüsi põhjal tulen välja esmaste järeldustega. meie hinnang põhineb meie mandaadil, milleks on põgenike õiguste kaitse ja sellest lähtuvalt me ka hindame rahastamise tõhusust meie jaoks on rahastamine Euroopa Liidu poliitikate elluviimise äh, näiteks eh, me oleme näinud, et palju on lubatud, aga oluline on ka see, et poliitikat hakatakse ellu viima. kõige olulis-, kõige parem viis selle kindlaks tegemiseks on vaadata, kuhu läheb raha. IMF-i e ja ISF-i e andmed ei ole veel kättesaadavad, liiga varane hetk on praegu mitmeaastase finantsprogrammi raames. aga me peame Äh, me lähtusime siis äh, eelmise mitmeaastase finantsraamistiku mõningatest äh, aspektidest, hindamaks praegust olukorda. viis esmast järeldust. esmalt, see on väga ilmselge, üldine mitmeaastase finantsraamistiku jaotus rubriikide kaupa ei ole enam jätkusuutlik ning väga riskantne Euroopa Liidu jaoks seda on ütelnud ka teised kõnelejad rubriik kolm, üks koma kuus kogu üldise, protsenti kogu üldisest rahastamisest katab äh, väga palju küsimusi, mis on endiselt prioriteetsed, võib-olla mitte sel nädalal, aga üldiselt. ja need teemad võiksid äh, paljude meelest viia selleni, et Euroopa Liit koos taguneb, ma arvan aga, et äh, see praegune eelarve ei kajasta vajadusi Euroopas, me oleme valmis töötama kõikide liitlastega, et olukorda parandada kampaania raames äh, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku koostamiseks, kuid samuti äh, lähtudes sellest, mis ütles äh, esimees alguses, ta mainis vahepealset aru, aru, aruannet. ma arvan, et mõningate üldiste eelarve küsimuste avamine oleks igati teretulnud siin me oleme varasemalt üritanud mõjutada rubriike mitmeaastase finantsraamistiku all, see ei ole lihtne, siin on vaja äh, institutsioonide vahelist ja ühiskondade vahelist kokkulepet, aga ma arvan, et kätte on jõudnud aeg tagamaks, et äh, rubriik kolm ikkagi äh, kajastaks seda tõsist olukorda, millega me silmitsi seisame. mis puudutab põgenike kaitset teiste rubriikide all, siis ma ei hakka detailidesse laskuma rubriigis üks. usun, et siin on tehtud päris head tööd, seda saab parandada, vahearuanne on päris hea selleks, et vaadata, kuidas rahastamist parandada. rubriik kaks võiks olla problemaatiline, sellepärast et siin on ka muid jõude mängus ja niivõrd palju vahendeid on mõeldud äh, põllumajandustagatisfondi. vastamaks varasematele kommentaaridele ja struktuuri ning ühtekuuluvusfondide vahenditele, siis kui, eh, siis me oleme kaalunud võimalust põgenikke viia kokku teiste haavatavate gruppidega, see on väga innovaatiline algatus ja see ei tooks siis endaga kaasa lahkhelisid lõhenemist Euroopas ja seeläbi ei eh, priviligeeritaks ühte või teist rühma. ma arvan, et sellisel lähenemisel oleksid omad eelised teine järeldus. uute rahastamisviiside leiutamine seoses kriisiga. see näitab, kuidas Euroopa Liit on üritanud kriisile vastata ja ma ei ütleks, et siin probleeme ei oleks. me nägime kriisi raames äh, tõsiseid raskusi ja üheks äh, iseloomustavaks jooneks on siin, et poliitikaga peab tulema välja väga kiiresti. ajal, mil Euroopa Liit ise äh, oli jäetud kõrvale, liikmesriigid langetasid otsused ühepoolselt ja kahepoolselt. kui nüüd vaadata ka, kuhu rahastus läheb, siis de facto vähemalt me näeme, milline on Euroopa Liidu suhtumine olnud. Äh, kaks asja paistavad silma siin, esmalt on piireid, äh, piiride valved äh, karmistatud ja suletud selleks, et inimesed siia ei tuleks ning on um, kolmandate riikide vastutus tõstetud. uue rahastamise puhul kaheksakümmend protsenti läheb just siia ainult. ainult kolmteist protsenti rahastamisest läheb töö jaoks Euroopa Liidu siseselt ja mis läheb tegelikult äh, põgenike õiguste kaitsmisele. me oleme ka vaadanud äh, selle lähenemise eetilist aspekte ning tõhusust. viitan siin eetikanõukogu äh, arvamusele võimalus, et fonde, rahasid kasutatakse kolmandates riikides korrumpeerunud võimude poolt Euroopa Liidu ja nad viitasid ka Euroopa Liidu soovile vastutust äh, kõrvale juhtida ning samuti piiride sulgemine, see viib äh, tegelikult äh, selleni, et uued rändeteed luuakse. kiirtuse küsimus on tõstatatud ning see, kuidas kriisiolukorras temaga koostööd teha ja kiirtus võib kokku langeda siinkohal ning kui te kujutate ette, et, et praegu on rändekriis, siis äh, siin võib olukord väga tõsiseks minna. meie tahaksime pigem turvalisi äh, legaalseid teid tagada inimestele, kes vajavad kaitset. küsimus on äh, ümberasustamisprogrammidest ning üldises vastutuse ähm, jagamises ning lõpetuseks tahaksin ütelda, et samuti on oht, et meie välisasjad satuvad ohtu, kui Äh, me ei, ei suuda tõhusat rändepoliitikat välja töötada. mida me aga me toetame, on äh, põhjustega tegelemine, aga põhjused tähendavad seda, et tuleb äh, rohkem toetada ning konflikte vältida ning see oleks see, kuidas rubriiki neli tuleks kasutada. ja lõpetuseks rahastamise kohta veel. kui me vaatame rubriigi kolm ja üks siseseid rahastamisskeeme, siis äh, meie hinnangu kohaselt on endiselt äh, liigselt tähelepanu pööratud kesksele valitsustasandile ning liikmesriigi tasandile see puudutab nii äh, seda, kui palju raha on eraldatud kellelegi ning kuidas äh, rahavooge kontrollitakse. kui me vaatame, äh, milline on olnud tõhus vastus kriisile, siis seda vastust ei ole välja pakkunud mitte ilmtingimata kesktasandi valitsused, vaid ka teised osapooled on reageerinud. siin pean silmas kohalikke omavalitsusi ning samuti kodanikuühiskonda Euroopa Liidu ameteid, kes täna juba siin sõna võtsid. paljud keskvalitsused, liikmesriigid ei ole tegelikult konstruktiivset või Euroopale iseloomulikku lahendust pakkunud välja. keskvalitsustasandi äh, suutlikkus on madal, üheksakümmend protsenti keskeltläbi äh, see ei ole piisav, liikmesriigid ei toeta alati häid tavasid rahastamise kasutamisel, kui nad saavad IMF-ist või, või ka Sotsiaalfondist. nii et ma arvan, et Euroopa Parlament, kui ta äh, eelmine aasta seda teemat hakkas arutama, siis peaks järeldama eelkõige seda, et Euroopa Liidu lisaväärtus on see, kui me toetame innovatiivseid lahendusi, mitte lihtsalt ei toeta üldiselt äh, tööd selles valdkonnas ma arvan, et läbi selle me saame toetada neid, kes on suutnud äh, häid lahendusi leida läbi kodanike liikumise, läbi kohalike omavalitsuste, kes on äh, ka välja astunud. kodanikuühiskonna toetamiseks tuleks vältida äh, ikka seda, et äh, andke meile rohkem raha, ma arvan, et kodanikuühiskonna abistamine muidugi sõltub rahast, kuid see, mis aitaks kodanikuühiskonnal toime tulla, oleks finantsmääruse läbivaatamine ma ei tea, kas keegi on valmis äh, sellega pihta hakkama. üritasime eelmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul kaugele ei jõudnud. tahaksin toonitada ka, et kodanikuühiskond Euroopa Liidus, äh, kui ta tegeleb äh, inimõiguste, põgenike inimõigustega, siis pidevalt kasutatakse ja üha rohkem repressiivseid meetmeid. näiteks on vaja valitsuse nõusolekut enne kui äh, kodanikuühiskond äh, võiks saada komisjonilt äh, rahalisi vahendeid, see on problemaatiline, paljud töötavad järelevalve all, nende julgeolek on ohtu saanud, nii et nad tunnevad, et autoritaarne riik vaatab nende tegevust. väga kahju, et see niimoodi Euroopa Liidus on, see tähendab seda, et meil oleks vaja leida viise, kuidas otseselt erinevaid osapooli rahastada. ja lõpetuseks kriis on viinud uute vajadusteni, mis ei leia tegelikult kajastamist äh, varasemalt kokku lepitud mitmeaastases finantsraamistikus põgenike õiguste küsimus Euroopas on oluline, teiseks tuleb väldida uut kriisi. nagu me ütlesime, tegemist on poliitika kriisiga, üheks probleemiks on see, et ei kohaldata piisavalt, ei harmoneerita piisavalt, on olemas vahendeid, et seda, selles vallas edasi liikuda. samuti me näeme, et üha rohkem on kitsendavaid meetmeid, mida on liikmesriigid vastu võtnud. ma arvan, et see viib uute vajadusteni, sellega luuakse pingeid ja deregulatsiooni oht on, et äh, sellised meetmed lõpptulemusena äh, viivad suurema äärmusluseni. ja Euroopa Liit äh, loodetavasti ise ei hakka kitsendavaid meetmeid võtma ja üritab leevendada liikmesriikide poolt võetud meetmete tagajärgi. sellega tahaksin lõpetada päris viimaseks tahtsin äh, rääkida äh, vahendite äh, kasutamisest ja aruandlusest. meie toetame üldisi järelevalvesüsteeme, parlamendi järelevalvet, Olafid, ombudsmani, ähm, kontrollikoda. aga meil on ka üks mure siin me mõistame, et on vaja kiirelt reageerida, aga osad meetmed on võetud vastu nii kiirelt, et on olnud raske järelevalvet eh, korraldada. paljudel õigusloomelistel ettepanekutel on rahalised tagajärjed, näiteks komisjoni poolt eh, nõutud eh, ettepaneku koostamise aeg, seda lihtsalt ei ole piisavalt ning ei ole jäetud ka järelevalve korraldamiseks aega. ja me näeme, et sellised kiireloomulised heakskiitmised on demokraatlikud protsessid kõrvale jätnud. suur aitäh ja hea meelega vastan küsimustele. Eh. suur aitäh ja meil on nüüd vähe aega veel küsimusteks, viisteist minutit, kaks kolleegi nimekirjas. mis te, Ool, Carrera ja proua Vüüland, teil on need küsimused siis? Anne Komes, palun. palun, kas saaksite lühidalt teha? Yes uh,, I'd like to ask Mr Carrera uh, about the um, jah, mul on küsimus härra Carrerale. nägime, et uh, eelarvet on kolmekordistatud, mis on tõesti tähtis, sest ma mäletan, et jaanuarikuus Te ütlesite minu küsimuse peale et, et kaheksakümmend protsenti teie eelarvest on läinud, sest see läks abiks Kreekale, aga ma saan aru, et seal on tehtud nüüd parandusi. mul on küsimus aga personali kohta, et te kavatsete ka suurendada personali. pärast veebruarikuist ülemkogu te pidite saama toetust liikmesriikidelt personali näol ja ma saan aru, et nüüd on saadetud inimesed põhiliselt Frontexisse, aga mitte EASA-sse. meil on aga vaja EASA-t ja mina ise olen tõesti saanud äh, EASA-lt abi, kui ma käisin aprillikuus Idomenis, aga ma muidugi nägin, kui suured on seal vajadused. ja ma olen nüüd sellest ajast saati tõesti tegelenud selle olukorraga oma kolleegiga koos. Idomeenis oli inimesi, kes olid valmis minema Portugali ja nüüd kolm kuud hiljem me oleme siin pingutanud, aga olukord ei ole muutunud. Nad tahavad Portugali tulla, Portugal on valmis neid vastu võtma, aga mitte midagi ei juhtu. miks? selgitage meile palun, miks? ja siis härra Öllile ka küsimus mida me oleme teinud selleks, et äh, Kreeka ametivõimude võimekust suurendada? Need kümned tuhanded alaealised näiteks, kes on kadunud, kas äh, liikmesriigid ja ka tegelikult siseküsimuste peadirektoraat äh, aru saanud, et tegemist on väga suure turvariskiga, mitte ainult nende alaealiste jaoks, kes on smugeldajate käes, vaid ka need, kes on põgenenud, nendest võivad saada äärmuslased. kas on midagi tehtud selleks, et alaealiste olukorraga tegeleda? ja lõpetuseks äh, Äh, proua Kuulert, olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite, kogu see Valeta küsimus, kartuuniprotsess, see on häbiväärne, lihtsalt korratakse neid kõige hullemaid vigu ja seda, mida see Türgile selle küsimuse lahendamine öö, äh, endaga kaasa toob öö, äh, ja et see on tõesti suur häbiplekk, nagu ka härra Soros ütles, aga ma tahaksin teada, millised on need liikmesriigid, kus äh, kodanikuühiskonnal on probleeme. aitäh ja järgmisena härra Dias de Mera, palun. suur tänu ja suur tänu sõnavõtjatele, viiele, neljale sõnavõtjale aga härra Legeri ei vasta kunagi minu esitatud küsimustele paraku. ja tõesti kahju, et ta enam siin ei ole. aga nii või teisiti, see mõttearendus või kuidas me seda nüüd nimetame, et tegelikult tahaksime küsimuse esitada kõigile sõnavõtjatele, aga põhi, põhiliselt viimasele sõnavõtjale, proua Katrin Voolardile, kes avaldas tõsist muret ja see on ka minu mure, mis ja see puudutab just rahastamise äh, tõhusust. ja see on otseselt seotud ka eelarve ja eelarve juhtimisega. ja tahaksin siinkohal äh, rääkida ühest loost, millestki, mida ma olen ise näinud. puudutab see neid konteinerid, kus põgenikud elavad äh, aga seal ei ole võimalik elada, seal on täiesti kasvuhooneefekt, suvel on seal täiesti talumatu kuumus, äh, hirmus külm talvel. ma ei hakka siinkohal selle, äh, selle firma nime ütlema, kes need konteinerid on <clears throat> käsutusse antud. kaks tuhat viissada dollarit maksab iga see konteiner, kus siis need inimesed elama peavad kus tingimused on täiesti vastuvõetamatud. ja ka isolatsiooniks nende konteinerite puhul kaot-, kasutatakse lihtsalt vineeritahvleid aga mida te olete selles osas ära teinud ja kas teil on võimalus selles osas midagi ära teha või ka mingi uurimisega alustada? Mm, tõesti, kõik selle küsimuse puhul on see, mida ka meie komisjon tahaks teada. Elis Lain, palun järgmisena. jah, hästi lühidalt, ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et eelarvet tuleb tõsta selleks, et praegust olukorda lahendada mul on küsimus härra Carreirale. kui mina käisin kahes kiirregistreerimiskeskuses Itaalias, Lampeduusal ja Carantos, siis mul ei olnud võimalik äh, Frontexi või EASA ametnikega kohtuda. võib-olla mul lihtsalt ei vedanud nendel päevadel, aga teiselt poolt oli mul ka väga raske saada vastuseid selle kohta, kui palju EASO ja Frontexi äh, töötajaid ehm, mõlemaski registreerimiskeskuses töötas. ja mida nad seal täpselt teevad, nii palju kui ma olen õigesti, kui ma olen aru saanud, siis EASO ehm, peab andma ümberpaigutamise kohta informatsiooni, aga Frontexi puhul ma ei saanud üldse teada, mida nad teevad, nii et kas te võiksite mulle selgitada, kui palju töötajaid teil on ehm, seal ja mida nad seal täpselt teevad? ja hästi lühike küsimus ka proua Vuulertile, ma olen täiesti nõus temaga. mulle valmistab muret see tendents, mida ma näen praegusel hetkel kriisipoliitikas, et meie vastutus äh, äh, nii-öelda saadetakse üle piiri teiste kanda, ma saan aru, et järgmises voorus räägitakse sellest rohkem, aga nüüd see partnerlusleping tundub vähemalt minu arvates küll täpselt samas suunas minevat, et arengu abi, mis peaks olema ette nähtud ju siiski rände põhjuste vastaseks võitluseks, mitte ka piirivalveks, sellepärast et piirivalve ei too endaga kaasa uusi võimalusi noortele aafriklastele ja ei aita neil midagi õppida, vaid pigem suurendab veelgi rohkem ränderiske aitäh, Heli ja härra Köörens, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. mulle meeldis väga proua Pullardi sõnavõtt ja ma ütlen teile ka mispärast, sellepärast et te osutasite äh, või tõesti väga valulisele äh, punktile ja ütlesite, et see puudutab Euroopa Liidu liikmesriikide juhtimiskriisi ja ma olen täiesti nõus sellega, mis te ütlesite. ja siis te ütlesite, et te olete pettunud selles, et te olete pidanud tõdema seda, et mõningad riigid kaasrahastavad äh, vabaühenduste tegevusi, aga äh, tingimustel, mis teie jaoks on vastuvõetamatud. ka siin saan ma teid äh, täiesti mõista aga ma ei taha nüüd kuidagi süüdistada neid riike ja kes midagi ei tee või kes ei tee hästi seda tööd, aga ma tahaksin äh, öelda, et meil Arengukomisjonis ka meil on võimalus kontrollida täitevvõimu ja mina tahaksin küsida, et kes on need riigid, kes tekitavad teile peavalu seoses sellega ja lõpetagem nüüd see peitusemäng ja öelge meile need nimed välja. meie soovime, et me saaksime kutsuda nad oma komisjoni, et nad selgitaksid meile, miks nad ei tee äh, Äh, tööd niimoodi, et nad vastaksid teie ootustele, teie ootustele, mis on igati õigustatud ja ma toetan täiesti ja olen igati sama meelt sellega, mis te meile ütlesite teiepoolse sõnumiga. Uh, aitäh, härra Kürents ja proua Haudala, palun. aitäh, üritan teha lühidalt. ma tahtsin küsida küsimuse äh, Äh, Stefano Marvensiirilt, kes on Defco peadirektor, aga kuna ollakse juba siin nii palju maha jäänud ajast, siis ma ei usu, et ma saan nii kauaks siia jääda, aga see, mida Elli Schlein tõstatas, on tõesti arengukomisjoni jaoks väga suureks mureks ja üleüldiselt arengu küsimustega tegelevate inimeste jaoks. me näeme praegu, et prioriteedid on nihkunud ja kui vaadata äh, seda järgmise aasta eelarvet ja rida viiskümmend seitse, et siis ma näen, et arenguabi koostöömeetmele on vähem raha ette nähtud, täpselt samamoodi nagu ka stabiilsuse ja rahu tagamise meetmele. ja me teame, et võib-olla juba järgmisel nädalal komisjon teeb ettepanekuid veelgi rohkem vahendeid suunata äh, rände haldamisse ja sellesse, mida nemad kutsuvad turvalisuseks, nii et kuidas küll meie kavatseme hoolitseda selle eest, et äh, rände põhjustega tegeletakse. tegelikult ka äh, kõik äh, vastutavate valdkonnakomisjonide inimesed peaksid aru saama, et midagi tuleb selles osas ette võtta ja aitäh, proua Puulert, et ütlesite, et need muudatused tulevad nii kiiresti, et tegelikult kodanikuühiskonnal ei ole võimalik seda jälgida ja kontrollida, täpselt samamoodi nagu ka parlamendil mitte. ja tegemist on täiesti vastuvõetamatu küsimusega. ja siis see, et kodanikuühiskonna mänguruum väheneb mitte ainult partnerriikides, millele on suunatud nüüd meie need äh, ohutus- ja muud meetmed, vaid me tegelikult näeme sarnaseid kursse ka liikmesriikides, näiteks eh, Ühendkuningriigi kodanikuühiskond ei või teha lobitööd selle rahaga, mida nad saavad valitsuselt. nii et eh, me peaksime ka eh, murettekitavaid sõnumeid välja saatma ja kuidas me kavatseme kriisi lahendada, kui me ei saa kodanikuühiskonda kaasata, see on nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu väga suureks probleemiks. aitäh, ma saan aru, et et äh, volinik Georgieva tuleb täna pärastlõunal äh, ka eelarvekomisjoni ette, aga teie muidugi tõstatasite nüüd laiemaid küsimusi. sellega oleme kõnelejate nimekirja ammendanud ja härra Ööl saab järgmisena sõna, palun yeah,. Um... aitäh. hästi lühidalt need paar punkti, mis tõstatati aruteludes ja mida tegid ka teised kõnelejad, kui te lubate. kõigepealt härra Depree küsis ju ka äh, Türgis taga, Türki tagasisaatmise kohta Kreeka saartelt ja ma võin seda lühidalt selgitada. praegusel hetkel on meil umbes kaheksa tuhat kuussada pagulast Kreeka saartel ja mitte kedagi neist ei ole tagasi saadetud. see näitab, et menetlus toimib, sellepärast et praegusel hetkel nad on kõik palunud varjupaika Kreekas, menetlus käib ja sellepärast mitte kedagi tagasi ei saadeta ja natukene aega tagasi äh, ka apellatsioonikohus otsustas, et äh, ühte inimest ei tohtinud Türki tagasi saata humanitaarsetel põhjustel, nii et selline on praegusel hetkel olukord ja see tegelikult näitab, et äh, asüüliseadusi järjekindlalt rakendatakse seal. teiseks, proua Vullerti avaldus, hästi lühidalt, muidugi me kaasame kodanikuühiskonna, kui me äh, Äh, MFF-i üle liitumisläbirääkimisi peame ja me küsime ka teie käest, võite kindlad olla. mitmeaastase finantsraamistiku puhul mainiti väga palju siin ka paindlikkust. tahtsin veel kord lihtsalt öelda, et põhilised probleemid meil asüüli ja migratsioonipoliitikas on see, et kriis muutub pidevalt, koridorid muutuvad, mida siin ka mainiti ja ka finantsraamistikku muudetakse, finantsmaastikku muudetakse. tihti peavad liikmesriigid taristusse ähm, investeerima ja meie finantsraamistik pandi paika kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, olukord on väga palju muutunud ja me peame muutuma paindlikumaks. siis legaalse migratsiooni puhul ümberpaigutamine, komisjon äh, teeb järgnevatel nädalatel ettepaneku Euroopa Liidu struktureeritud ümberpaigutussüsteemi kohta. veel aasta tagasi selline süsteem poleks olnud võimalik. see osutus võimalikuks sellepärast, et nõukogu nüüd positiivselt suhtub sellesse ettepanekusse ja sellepärast meil on võimeline, võimalus nüüd ka õigusloomelises raamistikus Euroopa Liidu tasandil see sisse viia. siis äh, mainiti mainiti siin ka kiirregistreerimiskeskusi. ja nüüd tõesti see surve suurendamine. mina leian, et väga tähtis on, et meil oleks kuus punkti, alustame välispiiridest, Schengenist, ühisest varjupaigasüsteemist, tagasisaatmine ähm,, rände põhjused ja siis äh, integratsioon, me tõesti töötame kõigi kuue punkti kallal, aga me ei saa öelda, et me töötame ainult ühise varjupaigasüsteemi kallal ja me jätame välispiiride kaitse välja. ei, see niimoodi ei saa, nii et me tõesti peame selles osas jõupingutusi rohkem tegema. ja proua Gomes, teie küsisite äh, Kreeka kohta meil, meie märtsikuus töötasime välja UNHCR-i, IOM-i ja äh, Euroopa Liidu ametitega välja tegevuskava, mis on just äh, mõeldud alaealiste kaitseks ja praegusel hetkel me oleme tõesti selles tegevuskavas tõstatanud kõik küsimused, mis puudutavad rahastamist. kakskümmend tuhat vastuvõtukeskust on UNHCR sisse viinud äh, vastavalt delegatsioonilepingule seal on siis kaheksakümmend miljonit eurot selle jaoks ette nähtud ja meie oleme öelnud, et meil on vaja leida kolmkümmend tuhat vastuvõtukohta. ja seda teevad siis kaitseministeeriumid ja siis EKO peadirektoraadi abile saab Kreeka sada viiskümmend neli miljonit eurot aastani kaks tuhat kakskümmend. enamus läheb siis äh, kasutusele riikliku programmi kaudu. võin teile anda infot selle kohta, et praegusel hetkel viiakse läbi auditit äh, kiirregistreerimiskeskuste töö kohta, auditeerimisrühm on kohapeal ja samal ajal aga avalike pakkumiste korraldamine on liikmesriikide teha, meie seda ei tee, kuid järelevalvet äh, teeme küll meie. ma arvan, et see oleks kõik, sellepärast et aeg on otsas. jah, tõesti, aeg on otsas ja nüüd äh, härra Carrera on küsimused, mis teile esitati. küsimused, mida teie käest küsiti, palun? vabandust, viimased sõnad läksid mul kaduma. aa oh, jah, minu küsimused, jah, jah, muidugi Director who already uh, uh, addressed most of the ones jah, enamusele äh, juba vastasin, paljudele ei suuda ma isegi vastata, aga mõned asjad veel, aga enne veel. ma tahtsin äh, teile näidata, kuidas easoo äh, on muutunud ja kuidas kasvanud ja ma ei vastanud äh, nüüd nii konkreetselt enne, aga üritan nüüd. Itaalia ja Kreeka puhul on meie tegevus siis väga erinev. Kreekas ei ole me väga palju seotud äh, sisserändajate äh, registreerimisega, keda hakatakse ümber asustama, vaid me korraldame informatsioonikampaaniaid ja me üritame olla niivõrd proaktiivsed kui võimalik Äh, registreerimisel, et nad saaks hiljem siis äh, mujale minna. see ei ole endiselt võimalus äh, väga palju, võimalik väga paljudel põhjustel. me oleme üritanud anda endast parima muidugi, aga me ei saa registratsioonisüsteemi ise kuidagi muuta. meie pakume infot, me aitame aga minu kätes ei ole võimalik, äh, minu võimuses ei ole kuidagi kedagi registreerida. ma ei hakka rääkima härra Dias de Mera küsimustele ja konteineritele juba vastati, aga EASO on tõesti mitte Kalatepes, aga teistes laagrites kohal ja äh, me töötame Euroopa Liidu, Liidu Türgi äh, lepinguga ja me vaatame läbi nende töötajate taotlused. aga meie loome, loome siis suutlikkust vastuvõtmiseks niikaua, kui äh, rändajad äh, ootavad. mis puudutab Lampeduusa visiiti ja Tarant ütles ka jah, muidugi võib-olla saame seekord sinna minna, aga seal me kasutame ainult mobiilseid rühmi. meil on Dublini äh, äh, olemas, rühm olemas Roomas, aga mujal Itaalias kasutame väga palju mobiilseid rühmi, sellepärast et jällegi Äh, Itaalias ei, ei äh, saa me muud teha, Kreekas aga me peame koha peal tegutsema nendes äh, kuumades punktides. Itaalias toimub registreerimine kiiresti läbi ähm, Frontexi ja siis läheme tagasi oma kontoritesse, vaatame need juhtumid läbi. kui te lähete kontoritesse, siis Itaalias, <coughs> siis te näete palju rohkemat, aga Äh, praegu me muidu pakume ainult informatsiooni, ega midagi muud. aitäh ja proua Viljand lõpetuseks. tahaksin kõigepealt härra äh, Olli poolt talle suhteliselt küsimusi selgitada. rääkisin kahest erinevast nähtusest eraldi. kodanikuühiskonna üha väiksem ruu-, äh, võimalus tegutseda liikmesriikides ja see on jällegi täiesti äh, eraldiseisev sellest tööst, mis teie teete. ja kus me näeme, et parlament ja komisjon toetavad tugevalt äh, selliseid meetmeid. ma mainisin seda ainult äh, selleks, et me tahame tagada, et rahastamine jõuaks otse koha, otse kohale sest kui on süsteem, kus äh, riik peab enne heaks kiitma vahendid, siis äh, ei pruugi raha lõpuks õigetesse kätesse jõuda. kasutasin aga väljendit kitsendavad meetmed ja selle all pidasin silmas selliseid meetmeid, millega piiratakse põgenike õigusi ja mu peamiseks äh, mõtteks siin olid liikmesriigid. Põhjariigid äh, näiteks Äh, siin tuleb ütelda, et mind äh, tõesti on äh, väga palju häirinud need meetmed, mis parlamentidesse jõuavad sellistes riikides, mis on alati kaitsnud inimõigusi. sellised muutused Euroopas muudavad meie positsiooni kogu maailmas, see mõjutab ka teisi riike. tegemist on nüüd halva mudeliga, halva eeskujuga ja sellele on ka omad tagajärjed ja see on endaga kaasa toonud negatiivseid otsuseid näiteks Keenias mitte enam pakkuda põgenikele kaitset. ma tahaksin lihtsalt väljendada lootust, et Euroopa Komisjon väldib sellist äh, suunda edaspidi ja jääb ikkagi kaitsma äh, põhiõigusi põgenike puhul me vaatame muidugi läbi kogu selle seadusandluse, mis teile oota, aga teatud valdkonnad on sellised, kus meil on muresid, teisi jällegi, kus me saame toetada teid. ja see on ka praegu käimasolevate arutelude teemaks. ümberasustamine, me tahaksime näha võib-olla rohkem innovatiivseid, loovaid meetmeid ma arvan, et see on üks aspekte, mis on põhitähtis, me peaksime rohkem tegema, peaksime stiimuleid looma samamoodi Dublini reformi ettepanek. me leiame, et siin ei minda õiges suunas edasi, see võib inimesed pigem äh, sundida ennast varjama, aga mitte ei kutsu neid Portugali, Eestisse või mujale mm, siis elama asuma. ja lõpetuseks. siit esitati ka üks küsimus meile humanitaarkriisi osas, mis Kreekas praegu on. aga selliseid koldeid on mujalgi Euroopas. ma arvan, see on väga äh, halb äh, ja häbiväärne olukord. ma vastaksin sellele bürokraatile nüüd. üks asi, mida me praegu vaatama, on see, et äh, reeglitest peetakse kinni äh, hangete puhul. selleks, et kaitsta ikkagi äh, igas olukorras põgenikke. mis puudutab humanitaarabi Kreekale, siis siin me oleme alles esmases staadiumis. see on jällegi miski, millel tuleks silma peal hoida ka raha kasutamise tõhususe osas. ja mis puudutab Olavi ja teiste ametite kaasamist, võib-olla Olavi tugevdamine, see on nüüd äh, äh, kasulik tagajärg Brexiti puhul. aga on teisigi vahendeid vaatamaks, et äh, fonde kasutatakse õigesti. samuti tuleb tagada, et need põhimõtted, mida me mujal maailmas nõuame, arenguabi pakkumisele, et me nendest põhimõttest lähtuksime ka siin humanitaar tippkohtumisel lepiti kokku, et kakskümmend viis protsenti rahastamist peaks minema kohalikele ähm, osalejatele. Kreeka puhul me sellest põhimõttest ei lähtu, olgugi et äh, proua Georgieva äh, nõudis seda. ja pikemas perspektiivis, ma arvan, me peaksime Kreeka ametite suutlikkust ja ka kodanikuühiskonna oma tõstma ja teiseks me, on vaja sujuvat üleminekut äh, ajutiselt humanitaarolukorralt edasi, sellepärast et see ei pruugi olla rahuldav. ja me peaksime jõudma selleni, et tekivad väljavaated neile viiekümne viiele tuhandele inimesele, kes Kreekas praegu on. osad neist lähevad Türki tagasi, aga teised võib-olla peaksid äh, hakkama kaaluma pikemas perspektiivis, mis nad teevad. see on muidugi laiem integratsiooni teema ja see, kuidas toetada üldiselt põgenike ja sisserändajate äh, kogukonda aitäh, jah, tõesti kahju, et meil rohkem aega ei olnud, me oleksime saanud palju pikemalt neid teemasid arutada. aga nüüd tahaksin tänada kõiki neile kõnelejaid sellel paneelil ja nüüd peame edasi liikuma järgmise paneeli juurde ja see puudutab siis Euroopa Liidu välistegevuse rahastamist seoses põgenikega ning proua Valentiano juhatab seda ning härra Ponga arengukomisjonist nii palun tulge siia. ja lõppsõna härra Artüült, eelarvekomisjoni esimehelt. kallid kolleegid, tere tulemast kõigile, me oleme oma ajakavast maha jäänud juba pool tundi. niisiis, ilma pikemalt viivitamata annan kohe sõna meie külalistele tegemist on siis kõigepealt Stefano Manserviga, kes on arengupoliitika peadirektoraadist, siis Kristjan Danielsoniga, kes on naabruspoliitika peadirektoraadist, Vincent Costello, kes on Euroopa pagulaste ülemvoliniku Euroopa esindaja ja proua Sara Tesorieri, kes on eh, Oxfami Euroopa büroo asejuhataja. niisiis eh, mina olen äh, arengukomisjoni aseesimees ja seetõttu juhatan ma ka seda äh, arutelude vooru ja äh, kõigepealt annaksingi sõna siis härra Manserviisile. suur aitäh, aitäh selle küllakutse eest, aitäh selle võimaluse eest, kuna aega on alati vähe, siis on äh, väga oluline edendada ka kahepoolseid suhteid, sellepärast et äh, muidu lihtsalt äh, ei ole võimalik aruteluks ette nähtud ajapiiresse jääda. nii et, et äh, isiklikud kontaktid võivad, võimaldavad asju põhjalikumalt arutada. tahaksin teile natukene anda taustinfot, et seda tänast arutelu raamida ma arvan, et kõigepealt tuleks selgitada, et ränne ja arengupoliitika on omavahel seotud ja siis räägiksin nendest vahenditest, mida me kasutame ja samuti peaksime vaatama tulevikku. mõnikord valitseb väike ebakindlus selles osas, et millest me õigupoolest räägime ma arvan, et me võime kahe perioodi vahel vahet teha. ei ole just esimene kord, kui arengupoliitika selliste probleemidega silmitsi seisab. ja ajad pole mitte kunagi olnud kerged äh, äh, aastatuhande arengueesmärkide hulgas rännet ei mainitud, aga rändeprobleeme oli olemas. meil oli ka siis juba suur rändesurve Sahara-tagusest Aafrikast, kust inimesed tulid Euroopasse, see oli kahe tuhandendate aastate keskel Äh, nüüd siis ähm, hakkasid inimesed tulema idast ja nõnda edasi, nii et, et iga kord me peame lihtsalt äh, oma lähenemist natukene muutma, mõtlema, kuidas me nende rändevoogudega toime tuleme. me oleme välja tulnud mitmete algatusega, hiljuti liitusime Hartumi protsessiga, äh, oleme paika pannud ka poliitilise raamistiku, üle, üldise raamistiku rändele ja mobiilsusele Äh, oleme niisiis ähm, tahtnud üha rohkem äh, välja tuua see, seda, äh, kuidas on seotud see, mida me oma sisepoliitikas teeme, sellega, mis toimub rändevallas. pikka aega me rääkisime, et ränne ja mobiilsus on midagi, mis toimub lõunast lõunasse palju rohkem kui lõunast põhja samas äh, me suutsime äh, äh, õppida ka kogemustest ja märkasime, et arengupoliitika ees on alati suured väljakutsed, mis on seotud rändega, aga me ei suutnud neid seoseid alati väga selgelt defineerida ja väga selget seost arengupoliitika ja rände vahel välja tuua Eh, me oleme sellest kõigest õppinud, eh, aga jah, eh, me oleme teinud ka vigu, meil on ka puudusi, mistõttu arengupoliitika usaldusväärsus on mõnikord küsimärgi all. mitmed kodanikud näevad seda kui poliitikat, mis ei ole suutnud probleeme lahendada, ei ole suutnud lahendada rände algpõhjusi. niisiis, kuna Äh, me, äh, me küll eraldame kogu aeg raha arengupoliitikale, aga tulemusi ei ole. ja nüüd on seisukohad muutunud pärast äh, siis nende arengueesmärkide vastuvõtmist, mille raames on välja töötud ka see, toodud ka see selge seos arengu ja rände vahel ja on sellele kõigele loodud raamistik, siis ma arvan, et sellised vead ei ole enam võimalikud niisiis ähm, me läheneme asjale palju laiemalt ja mitte ainult sellest lühiajalisest survest meie piiridele äh, selle seose tunnistamine on äärmiselt oluline ning äh, me igatahes peame äh, looma palju integreerituma poliitika. see on üsna suur väljakutse ja seetõttu Äh, nii või teisiti me peame nendele seostele mõtlema ja me üritame välja töötada uut konsensus, äh, mille raames paneme selle asja siis suuremasse konteksti. Äh, tunnistame ka neid vigu, mis me oleme teinud ja tunnistame ka neid ohte, mis meie ees seisavad aga kui meil õnnestub see ÜÜ konsensus saavutada, siis paneme paika institutsioonide vahelise lähenemise niisiis oleme nüüd jõudnud siis teise faasi, me räägime jätkusuutlikest arengu eesmärkidest. nagu te teate, äh, jah, pagulaskriis ähm, on tekitanud äh, üsna suure surve ja võib-olla me ei tohiks ka pagulasi ja, ja sisserändajaid lihtsalt omavahel ära segada, sest tegemist on siiski kahe täiesti erineva kategooriaga ja nendega toimetulemiseks on vaja ka erinevat lähenemist, erinevaid vahendeid. aga nõukogu äh, on andnud meile selged suunised, et me peame väga kiiresti oma suhtumist muutma ja lähenema probleemile teistmoodi äh, jah, äh, mina keskenduksin sellele, Äh, mida äh, meie poliitilised liidrid äh, meid nõuavad siis just nimelt Vahemere tee osas. me teame, et sinna tullakse põhi, seda teed tullakse põhiliselt saartagusest Aafrikast. me oleme pidanud tõesti tegutsema väga, väga kiiresti selleks, et vigu kõrvaldada, et inimkaubitsejate ärimudelile lõpp teha. aga milline see meie reaktsioon siis on või mida see tähendab? me oleme kõigepealt ähm, teinud äh, valeta, tulnud välja valeta deklaratsiooniga, see oli siis poliitiline samm ja sellega käis kaasas uus vahend Aafrika usaldusfond, ähm, mis ähm, äh, on see just siis see kolmeetapiline lähenemine, äh, millest me rääkisime. me üritasime siis läheneda asjale lühiajalises perspektiivis, üritasime rändevooge kontrollida või siis neid paremini hallata, kui nii võib öelda, paremini hallata seda rändesurvet ning samuti üritasime probleemile läheneda pikemas perspektiivis, tegeleda siis rände algpõhjustega, milleks on vaesus, kliimamuutused, sõjad, ebakindlus ja uueks mobiilsuse teguriks on ka demograafiline lõhe Aafrika mandril, eriti Euroopas ja Lääne- ja Sahara taguses Aafrikas, Euroopa vananeb, äh, samas kui Aafri-, äh, Aafrikas elanikkond on järjest noorem, nii et, et kui me siin asjale struktuuriliselt pikemas perspektiivis ei vaata, siis me võime teha ükskõik mida, aga see lihtsalt ei toimi. niisiis äh, see on siis arengupoliitika poolne väike panus lahenduste leidmistele Äh, nii et, et me üritame asju mitte näha tõesti väga lühiajalises vaatevinklis ainult. aga äh, Valeta fond nüüd, ähm, äh, seal on üks koma kaheksa miljardit eurot, me võlgneme palju liikmesriikidele ja tahame sinna siis saada liikmesriikidelt vahendeid Äh, see usaldusfond iseenesest on olnud edukas, sest et äh, ligemale üheksasada miljonit eurot on juba projektidele välja eraldatud. Äh, see ei ole olnud eriti atraktiivne liikmesriikidele, kui ma tohin niimoodi välja öelda, sest et arvud on ju teada ja te näete, et liikmesriigid on eraldanud ainult kaheksakümmend miljonit aga väga oluline on liikmesriike kaasata, sellepärast et riiklikul tasandil on käimas protsess ning äh, äh, see tähendab, et parem on olla siiski kaasav ja mitte kedagi kõrvale jättev, nii nii et, et tegemist on protsessi esimese sammuga ja ma rääkisin, see on seotud selle teise faasiga, jätkusuutlike arengu eesmärkidega mis äh, siis edasi juhtus? Te olete näinud juba seda teatist uue partnerluse kohta, see on äh, äh, siis nõukogu viimane reaktsioon, tegelikult komisjon tegi selle ettepaneku ja nõukogu toetas seda, astutakse siis samm kaugemale ning luuakse pikemaajalisem raamistik meie tegevuseks see, see on siis see, mida me siiamaani oleme teinud, me oleme siis äh, üritanud äh, asjadele läheneda nagu varemgi, aga oleme üritanud kõiki neid etappe konsolideerida. see usaldusfond on kõige olulisem element, äh, sinna on vaja saada kahe, üks koma kaheksa miljardit ja liikmesriigid peavad ka raha eraldama me otsustasime eraldada viissada tuhat miljonit selleks, et lühiajalises perspektiivis probleeme lahendada Äh, me ütlesime, et liikmesriigid omalt poolt peaksid välja käima sama summa, selleks on äh, vaja, see on vajalik selleks, et lühiajalised probleemid lahendada. meil on äh, vaja näiteks pöörata tähelepanu tagasipöördujate integreerimisele, võib-olla meil on võimalus hiljem seda teemat ka arutada, me ei saa lihtsalt niisama pealt vaatada, pealt vaadata, mis saab nende inimestega, kes tagasi saadetakse Äh, äh, meie äh, ülesanne on, on aidata neid inimesi, kes kuhugi jõuavad, et neid võetakse hästi vastu, et neid kaitstakse. ja me peame toime tulema ka selle riigi, riikide suutmatusega võidelda inimkaubitsejatega. see on siis lühikeses perspektiivis, mida me plaanime teha ja pikemas perspektiivis vastavalt siis Addis Abeba tegevuskavale eh, tahaksime eh, minna siis puhtalt arenguabilt eh, üle Äh, kasutagem seda arenguabi siis äh, võimendusvahendina investeeringute ligimeelitamiseks. probleeme ei saa lahendada ainult projektidega, meil on vaja pikaajalist nägemust töökohtade loomiseks. Äh, tuleb luua tingimused, mis tõesti rände algpõhjused kõrvaldavad, nagu näiteks töökohtade puudus, toidupuudus, mis on tingitud ebajulgeolekuolukorrast või kliimamuutustest. nii et, et tuginegem äh, nendele teadmistele ja kogemustele, mis meil on ja loogem investeerimisfond või investeerimisvahend, äh, mille läbi saame siis raha, raha ühendada nii avaliku kui erasektori investeeringuid. see oleks midagi pikemas perspektiivis ja siis võiks äh, paika panna ka need summad, mis on hästi teada nii et, et tegemist on selliste paradigmade muutusega, osasid asju üritame teha kohe ja praktiliselt peaksime siis ka edasise info, äh, lähenemise palju paremini paika panema ja olen nüüd valmis vastama teie küsimusele ja nagu ma ütlesin, olen valmis igasugusteks kahepoolseteks kontaktideks, aitäh. suur tänu, annan siis kohe sõna üle härra Kristjan Danielsonile Digineerist. suur tänu, suur tänu, härra esimees, suur heameel osaleda tänasel kohtumisel, nagu Stefano ka ütles, oleme meiegi alati valmis teiega dialoogi pidama ka kahepoolsel tasandil, kui on täna mõned asjad, mis jäävad aja tõttu rääkimata aga Stefano sõnavõttu kommenteerides tahaksin äh, rääkida natukene sellest, kuidas on olnud öö, äh, olud Süüria kriisi kontekstis ja mida see tähendab pikaajalise, pikaajalisema abi jaoks, mida me anname naaberriikidele ja lõpuks räägiksin võib-olla paari sõnaga sellest, kuidas ähm, on see kõik seotud selle teatisega, millest äh, Stefano rääkis öelgem otse välja, Süüria sõda oli see, mis ähm, rändele nii palju tähelepanu hakkas tõmbama, nagu me seda tänapäeva näeme, kuid loomulikult mõjutas see kõige rohkem Süüria vahetuid äh, naabreid äh, Liibanon, Lääne-Balkan Jordaania ja seega oli väga oluline komisjonile ja Euroopa Liidule, et me reageeriksime kiiresti ja et äh, nendel oleks, nendel lähiriikidel siis lihtsam äh, vastu panna sellele survele, mille Süüria sõda tekitas. see tähendas seda, et poliitilised prioriteedid ja ressursid tuli ümber jagada kolme eesmärki silmas pidades. kõigepealt äh, tuleb, tuli tagada humanitaarabi ja kaitse nendele, kellel seda oli vaja, teiseks tuli tagada äh, korralikud elutingimused ja sotsiaalseks ja majanduslikuks äh, integreerimiseks äh, pagulastele vastuvõtvas riikides ja kolmas eesmärk oli siis äh, suurendada vastuvõtvate kogukondade vastupanuvõtet selle väga suure sissevoolu kontekstis. me räägime kahe koma seitsmest miljonist pagulasest Türgist. üks neljast Liibanoni elanikust on pagulane ja Jordaanias äh, üks kümnest. ja sellepärast me lõimegi Euroopa Regionaalse Usaldusfondi, reageerimaks äh, Süüria kriisile. Türgi, Liibanon, Süüria, Jordaania, Egiptus ja ka Lääne-Balkani riigid äh, on sinna kaasatud. eesmärk on väga selge, me tahame parandada võimalusi haridusteenuse andmiseks, kaitse andmiseks, lapsed ja noored ja, ja haavatavamas olukorras inimesed on meie prioriteediks ja me tahame kindlasti ähm, ka parandada nii pagulastele kui ka nendele vastuvõtjatele laiemaid sotsiaalseid tingimusi ja juurdepääsu töökohtadele. seitsesada kolmkümmend kolm miljonit on tänaseks fond, fondi maht ja minu meelest on väga oluline rõhku panna sellele, et survet tuleks avada liikmesriikidele, et nad panustaksid rohkem ja selles mõttes, nagu Stefano ütles, on liikumisruumi veel palju, kuuskümmend üheksa miljonit on seniseks äh, kogutud liikmesriikidelt ja seitsmesaja kolmekümne kolmest miljonist äh, üle kuuesaja miljoni on tänaseks juba eraldatud teine samm astuti selle aasta märtsis, kus me leppisime Türgiga kokku kõikehõlmav strateegia selleks, et vastu astuda pagulaste kaubitsejatele vähendada merel hukkunute arvu ja Egeuse merel suunata äh, pagulaste voogusid. Euroopa Liit on välja pakkunud äh, siis vastutuseks selle, et me võtame Süüria pagulased vastu ja oleme sõstnud äh, Türgile antavaid abivahendeid ja oleme avanud viisa liberaliseerimise kavad, juhu, aga selleks tuleb siis kõik tingimused täitsa. mis puudutab rahalist toetust või rahaliste vahendite suurendamist me oleme löönud äh, Türgi pagulaste rahastu eraldiseisva, tegemist on üsna suure algatusega, mille eesmärgis on koordineerida toetust, mille, mida annavad liikmesriigid ja komisjon, selleks, et astuda vastu nendele probleemidele, mis on täna Türgi ees. ja teha seda nii kiiresti ja nii tõhusalt kui võimalik, tegemist oli eraldiseisva rahakotiga nimelt äh, vahendid tulevad Euroopa Liidu vastavatest eelarveridadest ja see tähendab seda, et Euroopa Parlamendil on järelevalvevõimalused siin täpselt samasugused nagu kõikide teiste eelarveridade puhul. selle rahastuse eesmärgiks on keskenduda humanitaarabile ja haridusele, tervishoiule ja sotsiaalsele infrastruktuurile ja majanduslikule sotsiaalsele arengule ja praeguseks on kolm miljardit aastaks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist selles rahastus kaks miljardit on äh, liikmesriikide rahakottides ja suvepuhkusteks peaks äh, kaks kolmandikku esialgsest summast olema ka juba konkreetselt äh, suunatud nende eesmärkide täitmisesse, millest me enne rääkisime. meil õnnestus ka meie traditsioonilised koostöövahendid ümber kujundada väga kiiresti Lääne-Balkani riikide jaoks, et, et nendel oleks lihtsam selle kriisiga maadelda. Need olid nüüd need äh, sammud, mille me oleme astunud äh, tegevustena. mis on aga oluline äh, tuleviku jaoks võib-olla, on rääkida ühest aspektist, mis oli väga tähtis kogu selles menetluses. nimelt, me oli, võtsime väga holistliku lähenemise me alustasime sellest, et vaatasime üle kõik praegu kasutuses olevad vahendid. loomulikult seda tööd oleks võimalik teha ka paremini, aga me olime, me saime ka teatud õppetunnid, mida me saame kindlasti praegu kasutada äh, Kesk-Vahemere äh, marsruutide puhul, kuid kui me suuname pilgu pikaajalisemate äh, eesmärkide suunas, siis on täiesti selge see, et kuigi pagulaskriis on viimastel kuudel enamuse meie energiast võtnud, peame me sellegipoolest keskenduma ka pika, pikemaajalisele koostööle. üks asi on kindel, isegi kui Süürias kriis peaks lõppema, mis loodetavasti tõesti ka lõpeb varsti, siis regulaarse äh, rände surve ja pealesunnitud ümberasumise surve jääb ja see tähendab seda, et me peaksime ennast paremini ette valmistama, see on meie põhihuvides ja seega on väga oluline äh, osa meie kahepoolsetest ja regionaalsetest suhetest. ja seega katsab, katab meie toetus kõik rändepoliitika tõhususe äh, aluseks olevad äh, aspektid, nimelt piiride kontroll, meetmed migratsiooni haldamiseks ja siseriiklike varjupaigasüsteemide ühtlustamine, siis äh, viisalihtsustussüsteemid ja väga oluline loomulikult on ebaregulaarse rände juurde nii minek ja siin tulebki mängu meie kahepoolne koostöö Euroopa Liidu Aafrika usaldusfond, nii nagu Stefano ütles. Põhja-Aafrika jaoks on siin eraldi osa veel selle usaldusfondi alt ette nähtud, rahastu alt ette nähtud. me teame, kui olulised on sellised riigid nagu Maroko, Liibüa, Egiptus, nagu Tuneesia kogu selles kriisis ja, ja kui oluline on nendega koostöö antud valdkonnas. see ei puuduta mitte ainult nende suutlikkust äh, rändevoogusid hallata nende poolel, vaid tegelikult puudutab ka see seda, millest rääkis Stefano ennem nimelt äh, ränne laiemas kontekstis ja mõned nendest riikidest on loomulikult ka rände lähtepunktid ja seega on meie enda huvides nende arengut toetada selleks, et äh, ka see probleem ületada arvestades nüüd äh, seda, mis on juhtunud pärast eelmise teatise avaldamist äh, rändepoliitika välisdimensiooni osas ja, ja millist hoogu see annab arengutele, siin on oluline vaadata seda, kuidas oleks võimalik instrumente edasi arendada ja see on üks nendest põhjustest, miks me oleme alustanud arutelusid Jordaania ja Liibanoniga nende lepingute osas, mis praegu on arutelul. tegemist on öö, äh, täiesti Äh, nii-öelda päris lepingutega on lepingud selle kohta, kuidas me saame aidata neid riike, kas siis läbi ähm, arenguabi, läbi kaubanduse ja, või näiteks taristute rahastamise osas, kuid sellega on otseselt seotud nende riikide vastupanuvõime arvestades seda, kui suur on pagulaste hulk täna nendes riikides. ja seega on ka nendes lepetes kirjas nendepoolsed kohustused äh, Süüria pagulased majanduslikult integreerida neile, äh, tagada haridusteenus ja nii edasi ja nii edasi. ja nüüd Tuneesia. praegu on käimas mõttetegevus selle osas, kuidas me saaksime paremini äh, toetada seda paljulubevat demokraatlikku üleminekut, mis selles riigis on tärkamas. komisjon on esitanud äh, konkreetseid ettepanekuid ja järgnevatel nädalatel peaks kõrge esindaja eraldiseisva teatise is-, andma välja selles küsimuses ja ma olen veendunud, et see aitab kaasa meie dialoogile Tuneesiaga, aga aitab meil paremini äh, suunata ka meie prioriteet antud kontekstis lisaks sellele kavatseme me edasi arendada ka koostööd teiste rahvusvaheliste finantsinstitutsioonidega, nende roll saab olema väga oluline. eriti kui me räägime rände algpõhjustest, näeme me seda, et me peame rääkima rohkem äh, Äh, laiemas kontekstis nendest asjadest, et nimelt, et äh, jah, meie poolt antud vahendid omaks ka mingit võimendusefekti nende algpõhjuste eemaldamiseks ja seega ootan juba arutelusid pärast seda, kui tuleb välja teatis. nüüd äh, lõpetuseks, meie naabrite vajadused praegu on metsikult suured meie ei pea mitte ainult vastama praegu äh, nendele pakilistele probleemidele, mis seonduvad pagulaskriisiga, vaid pigem me peaksime võib-olla isegi rohkem tegelema emot-, äh, majandusliku, sotsiaalse allakäigu ja kriiside algpõhjustega, me peame aitama neil riikidel siis tagada ära, kasutada ära võimalused, mis võivad neid viia äh, parematele positsioonidele ja, ja minu meelest sellega me peaksime tegelema. suur tänu, härra direktor! annan sõna härra Vincent Kohtellile, teil on ka kaheksa minutit kõneaega. suur tänu, härra esimees ja suur tänu ka külal, küllakutse eest teie komisjoni, tegemist on äh, suurepärase üritusega, ühiskomisjonide koosolekuga, ahah, ah, neid tuleb harva ette, aga meie arvates on tervitatav kuuskümmend viis miljonit inimest on oma kodumaa jätnud umbes, umbes kaheksakümmend protsenti nendest on pärit arengumaadest ja see maailma humanitaartippkohtumisel tõdeti, et äh, sunniviisilise äh, rände äh, ulatus on ületanud humanitaartegevuse piirid, suutlikkuse piirid. kümme humanitaarabi tegevuseks nõuab, eeldatakse kümme korda rohkem suutlikkust kui arenguabiks. kogu kriisi mõju arengutegevuste valdkonnas on raske hinnata, paljud liikmesriigid on kasutanud kuni kümme protsenti oma arenguabi eelarvest vastuvõtukuludeks, aga praegusel hetkel on kogu mõju raske veel hinnata. selleks on liiga vara. kahjuks endiselt kannatame me pagulaste operatsioonide puhul kroonilise alarahastamise üle, eriti Aafrikas, kus ainult kakskümmend üks protsenti pagulasplaanidest on rahastatud, võtame näiteks Kesk-Aafrika Vabariigi üksteist protsenti, Lõuna-Sudaan viisteist protsenti ja võite öelda, et need riigid ei ole strateegiliselt tähtsad Euroopa jaoks, aga rääkigem siis Iraanist, Afganistanist, Ida-Vahemere äh, piirkonnas Sudaanist, äh, Etioopiast, Kesk-Vahemere äh, marsruudil, kus näitajad on samasugused. rändekriis on jätkanud palju aastaid ning humanitaar- ning vastupanuplaanide väljatöötamine, nagu näiteks Süüria plaan, on sammukeseks õiges suunas. härra Danielson rääkis natuke sellest, millised need uued äh, töövahendid on, millised need uued, uued meetmed on, ma ei korda seda üle, rahastamisvajadused on äh, suured ja humanitaar- ning arenguabi on vaja suu-, suurtes kogustes, aga see on investeeringuks vastuvõtvatele kogukondadele, aga aitab ka kaasa nende piirkondade arengule, kus Äh, kust need pagulased lähevad, kunagi pöörduvad need pagulased oma koju ning aitavad äh, majanduskasvu seal edasi pidada. Euroopa Liidu osalus on suur, kuid seda tuleb veelgi hoogustada, äh, tuleb arengukoostööd edendada komisjoni liikmesriikide poolt, kes peavad tihedamat koostööd tegema. Euroopa Liidu teatis eluväärtuses, sõltumatus ja nii edasi ja nii edasi, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aprillikuust on suurepärane poliitiline raamistik, mis tuleb nüüd jõustada me tahaksime selgemalt näha seda, kuidas komisjon kavatseb need poliitilised suunised praktikasse äh, üle kanda, iseäranis, mis puudutab äh, seda peaaegu unustatud äh, ümberasustamise kriisi. ja meil on erinevaid rahastamisvahendeid, mida saab kasutada selleks, et pagulasi ning rändajaid aidata. probleemiks on killustatus Neil on erinevad rahastamisvahendid, kõikidel on oma kriteeriumid, omaenda prioriteedid, omaenda eeskirjad, reguleerimisala, tähtajad, paindlikkuse määrad ja nii edasi ja nii edasi. selline killustatus äh, õõnestab programmide järjepidevust ning strateegilist äh, mõtlemist ning jätkusuutlikkust. viimastel kuudel oleme tabanud tähele ka seda, et Euroopa Liit suhtub äh, äärmiselt tund-, kult äh, sama tegevuse puhul Euroopa Liidu rahastamisvahendite kattuvusega. üks näide, Liibüas on umbes kolmkümmend üks kinnipidamiskeskust, suhteliselt kohutavad kohad, võib öelda, me oleme ainult kümnesse nendest sisse pääsenud, me saame rahastamisvahendeid komisjonilt selleks, et tagada nendes kümnes keskuses põhivajaduste tagamine, aga teistest komisjoni vahenditest me ei saa, teistest komisjoni osakondadest me ei saa vahendeid äh, selleks, et mujale minna, sellepärast et kui oled juba ühest komisjoni osast vahendeid saanud, siis teistest äh, vahenditest äh, enam ei ole võimalik midagi juurde saada. meie arvates võiks tegevust seal hoopis paremini kooskõlastada. meil on väga keerulised aruandluskohustused, rahastamisvahendid on eba, etteprognoosimatud, eriti pidades silmas ka ümbritseva maailma etteprognoositamist ja kõik see tekitab igapäevaselt probleeme. Euroopa Liidu rahastamisvahendid on olulised, eluliselt olulised olulised, mul on väga hea meel, et te olete valmis nende üle aru pidama, et te olete valmis neid heaks kiitma oma komisjonis, kuid äh, need ei ole piisavalt paindlikud selleks, et kiiresti äh, võtta arvesse äh, väga liikuva rahvusrühma vajadusi ning see ei vasta hea humanitaardoonorluse põhimõtetele alati ma ei saa paraku rääkida Aafrika usaldusfondist põhjalikumalt, ma ei saa rääkida paraku ka Türgi pagulaste äh, rahastamisvahendist, sellest on juba siin palju räägitud. me peame kandma hoolt selle eest, et need paljulubavad äh, rahastamisvahendid ei satu teiste poliitiliste kaalutluste ohvriks. on üks instrument, millest me ei ole siin eriti palju rääkinud, äh, regionaal arengu ning kaitseprogramm, suurepärane raamistik pikaajaliseks sihipäraseks abiks, aga selle käivitamine on võtnud palju aega ning äh, nende lähenemine on killustatud. Te võib-olla teate, et äh, Aafrika sarve idaosa puhul äh, on räägitud juba kaks, kaheksa aastat sellest, aga ei ole veel rakenduseni jõudnud, sama puudutab Põhja-Aafrikat. kahe töörühma juhul, mida juhtusid Itaalia ja Holland, on sellest räägitud, aga rakendamisel annab, laseb ennast oodata tuleb üha rohkem äh, rahastamisvahendeid äh, liikmesriikides, mida ei koordineerita selle töörühma kaudu, sama puudutab äh, komisjoni rahastamisvahendeid, meile meeldiks rohkem, kui oleks rohkem ühist tegevust, kui rohkem kooskõlastamist. humanitaarabi ja arengurabi ei pea olema alati strateegiline, mõnikord on tegemist elude päästmise vajadusega, aga me Valeta pla-, plaani ja komisjoni äh, kuuenda juuni teatise puhul äh, oleme üllatunud selle üle, et äh, pöörame tähelepanu sellele, et et abi peaks olema strateegilisem, võttes arvesse rändevoogude omapära, selleks on vaja paremat juhtimist, paremat kooskõlastamist liikmesriikide ning äh, komisjoni äh, prioriteetide vahel, paremat sünergiat äh, humanitaarorganisatsioonide ning arenguorganisatsioonidega. nagu te teate, peasekretär, ÜRO peasekretär on kutsunud kokku kohtumise üheksandal septembril ja see on üldassamblee, üldassambleel on võimalik Äh, panna paika pagulaste ja rände äh, küsimuste puhul ja rändajate puhul äh, vastutuse valdkonnad. Euroopa Liit peaks mängima liidri rolli ning aitama maailmatasandi pagulaste kokkulepet vastu võtma, mis aitaks vastutust võrdsemalt jagada ning aidata inimesi, anda neile võimalus saada iseseisvaks, aidata kaasa majandus äh, tegevusele nende vastuvõtvates kogukondades ning pakkuda neile väär, väärikat elu. loodetavasti proua härra George Soros äh, avasõnad on siin meile juhtmõtteks koos teiste humanitaar- ning arenguorganisatsioonidega tervitame meie võimalust teha tihedamat koostööd Euroopa Parlamendiga enne üheksateistkümnenda septembri tippkohtumist ning äh, teeme ettepaneku, et võib-olla võiks moodustada äh, mitteametlik parlamentaarne töörühm, kes tegeleks nende väljakutsetega ning aitaks äh, rohkem strateegilist järjepidevust tagada meie lähenemisviisis, aitäh! suur tänu, härra direktor, ja nüüd annan sõna proua Tesorierile, palun. aitäh. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et täna arutame seda, kuidas Euroopa Liidu väliseelarvest rahastada rändeprobleeme ja kuidas jääb lugu, lugu ülejäänud välistegevusega, mis sellesse eelarverubriiki neli jääb, inimeste vaesusest väljaaitamine, ebaõiglased õiglusega võrdlemine, inim-, võitlemine, inimõiguste toetamine ja just nimelt sellest tahaksingi täna rääkida äh, juhat-, juhtides tähelepanu rahastamise kvantiteedile ja kvaliteedile ja eesmärgidele. alustaksin siis kvantiteedist. tegemist ei ole esimese aastaga, kus rubriik neli on surve all, aga praegune surve on tõesti enneolematu ning seetõttu on minu arvates selge, et Äh, planeerimine kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, mitmeaastane finantsraamistik kindlalt ei näinud ette seda olukorda, kus me praegu oleme aastal kaks tuhat kuusteist. ning selles mõttes, kui selline surve jätkub, äh, kui äh, on vaja üha uusi rahastamisvahendeid, siis ja eelarves vahendite hulk ei suurene, siis on vaja üha rohkem selgust selles osas, kuidas raha nende uute rahastamisvahendite ja algatuste jaoks leitakse, sest äh, kulutada saab ju asju ainult korra, siis äh, kuidas me hoolitseme selle eest, et et meil on raha ka veel arengupoliitika äh, jaoks rubriigis neli, arvestades, et üheksakümmend viis protsenti rubriigi, sellest rubriigist läheb ametlikuks arenguabiks nii et, et küsimus on äh, siis äh, rahade juurdetulekus äh, ning selgust on vaja ka selles osas, et paindlikkus, seda täiendavust ei asutada, räägitakse jah, et paindlikkust tuleb suurendada ja mõnikord võib sellest kasu olla, aga see ei asenda vajadust rahastamist suurendada kodanike ühiskonnaorganisatsioonina, kes arengupoliitikaga tegeleb, meie loomulikult propageerime ja toetame rubriigi neli vahendite suurendamist. sellel aastal äh, on see äh, täiesti põhjendatud. Äh, nii et, et me saame aru, et kaks miljardit aastas eraldatakse nüüd rändele, tahaksime näha selle ettepaneku üksikasju, aga samas tekib ka küsimus selle rahastamise kvaliteedist. selles osas ähm, on Lissaboni lepingu seisukoht väga selge, arengupoliitika ja arengukoostöö äh, omavad peamise eesmärgina vaesuse vähendamist ja likvideerimist äh, kuidas see aluslepingust tulenev äh, kohustus aga eelarves täitmist leiab? ja kuidas on see seotud selle uue arenguabi eesmärkide sidumise ja ka teiste eesmärkidega. Äh, lepingutes räägitakse ka äh, arengupoliitika äh, ühtsusest ja järjepidavusest. see mis puudutab näiteks Euroopa Liidu usaldusfondi, siis nende puhul on tõsine küsimus, Eh, kas meil on piisavalt eh, ressursse selleks, et pikaajalisi eesmärke saavutada, sest arengupoliitika eesmärgid on pikaajalised ja eh, me kasutame neid sellise kahtlase väärtusega lühiajalisteks eesmärkideks. ma loodan, et see on asi, millega Euroopa Parlament väga üksikasjalikult tegeleb, arutades järgmise aasta eelarvet veel üks oluline aspekt on läbipaistvus selle rahastamise juures mitte ainult äh, aruandluses, vaid just nimelt üksik, äh, üksikasjades, äh, kus tehakse kärpeid näiteks, kui raha tuleb ümber paigutada selleks, et rändeprobleemidega toime tulla, milliste asjade jaoks siis enam toetust ei eraldata? kui me räägime rändest ja pagulastest, kas see näeb ette ka pagulaste toetamist Tansaanias? kuigi tegemist ei ole Euroopa jaoks ei transiidi ega päritoluriigiga nii et, et abi kvaliteedi osas äh, ja sidususe osas on väga palju küsimusi, sest äh, meile tundub, et äh, paljud uued ettepanekud ei ole kooskõlas aluslepingutest tulenevate kohustustega ega ka Pariisi põhimõtetega. nii et, et need asjad tuleb omavahel vastavusse viia ja me loodame, et seda tehakse õigesti ja tahaksin mainida ka julgeoleku ja arengupoliitika seoseid Eh, see on eh, loomulikult eh, Euroopa Liidu kõikehõlmava lähenemise aluseks ja see on üsna oluline, aga üha rohkem me näeme, kuidas see suhe kaldub selles suunas, et arengupoliitikat kasutatakse julgeoleku vasa-, vahendina ja seda see seos ei tähenda. arengupoliitika on siiski selle suhte üks osa, nii et, et kui need eesmärgid niht-, nihkuvad, siis tekib mure, et kuhu me välja jõuame kuidas on lugu Euroopa Liidu järjepidevusega välispoliitikas. ja nüüd jõuangi eesmärkide ja raampartnerluse juurde ja selle teatise juurde, mille nõukogu on heaks kiitnud. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et sada kolmkümmend üks äh, tsiviil- äh, koda,, kodanikeühenduste organisatsiooni sealhulgas kirikud, noorsoo, tööpoliitikaga tegelevad ühendused on eh, ühinenud ja mõistnud kogu südamest hukka selle lähenemise. me oleme selle vastu, et Euroopa Liidu rahastamisvahendeid selleks otstarbeks kasutatakse ja me oleme ka eesmärkide vastu, selle mõtte vastu, et Euroopa Liit peaks eh, nõudma näiteks eh, pagulaste tagasisaatmisel teatud sihtarvude täitmist ja nõnda edasi Ehm, niimoodi ehm, me vähendame Euroopa välispoliitika tähtsust ning meie arvates on see tee, mis viib selleni, ehm, kogu Euroopa Liidu välistegevus on vähem kui selle üksikute koostisosade summa. niisiis ajal, mil Euroopa Parlament mõtleb selle üle, kuidas Äh, kasutada neid äh, vahendeid, mis Euroopa Liidul välispoliitika või välistegevuse vallas on. tahaksin mainida mõnda asja, mis äh, teile on tulnud, Hava Ibrahimov, Nigeeria inimõiguste jurist, kes on Sharia poolt hukka, surma mõistetud naisi ja lapsi kaitsnud Salima Mudos on Sudaani inimõiguste advokaat, kes on tasuta esitanud, esindanud inimesi, keda on meelevaldselt kinni peetud, piinatud, kelle inimõigusi on rikutud, teda ennast on ka korduvalt kinni, Amavas on Mohammed Murasisi, äh, araablaste esindajad, kes koos äh, teistega, keda ma juba mainisin, on saanud sellelt kojalt Sahharovi auhinna mõttevabaduse eest Äh, tahaksin küsida, kas need inimesed äh, on samuti osaks sellest partnerlusest? Äh, kas see suuna muutmine arvestab ka nende inimeste huvide ja vajadustega? me teame, et meil on teatud riikidele suunatud paketid, kus üritatakse Euroopa Liidu vahenditega saavutada just nimelt pagulaste tagasisaatmist nendesse riikidesse ja komisjonilt kui aluslepingute valvurilt äh, tahaksin äh, äh, küsida, et kas kõik institutsioonid ei peaks olema lepingute kaitsjad ja tahaksin hoolitseda, küsida, kuidas parlament hoolitseb selle eest, et nende inimeste huve esitatakse ja kuidas tagatakse sidusus uue poliitika ja uue julgeolekustrateegia vahel. proua strate-, Mogherini on juhtinud tähelepanu sellele, et väärtused on olulised. ning ma tõesti tahaksin paluda et Euroopa Parlament eelarveteemaliste arutelude käigus vaataks kõiki kolme aspekti, eh, täiendavus ja selgus selles osas, kvantiteet ja kvaliteet. ja samuti tähendab see seda, et et kas arengupoliitika osas valitsev üksmeel tuleb läbi vaadata, kas arenguabi eh, on edas-, ka edaspidi kooskõlas Lissaboni lepingu ja võetud kohustustega, eh, kui Äh, seda ühtsmeelt on võimalik saavutada, siis parlament peab tõesti selle eest hoolitsema ja hoolitsema selle eest, et arenguabi ei suunataks muudeks otstarveteks. ning äh, lõpuks selle raamistiku eesmärk, äh, Euroopa kodanikeühiskond on selle hukka mõistnud, Euroopa Liit hooli-, peab hoolitsema selle eest, et meie välispoliitika ei teeniks kitsaid lühiajalisi eesmärke Euroopa Äh, moraalse autoriteedi ja staatuse arvelt, aitäh. aitäh, proua Tesorieri. ja nüüd annan kaheks minutiks äh, sõna proua Valencianole, kes on äh, selle koosoleku kaasjuhataja ja meie raportöör, palun. aitäh, aitäh teile kõigile, aitäh, et te täna siia tulite nagu te teate, minu äh, kolleeg pidi äh, lahkuma ja me oleme kaasraportöörid äh, raporti osas, mis keskendub Euroopa Liidu välistegevusele ja selle seosele rände ja pagulaskriisiga. me saame aru, et tegemist on ülemaailmse väljakutsega, mis loomulikult nõuab ka ülemaailmset reageerimist. me usume, et Euroopa äh, poliitika, äh, Euroopa välispoliitika äh, peaks olema üheks uueks sambaks, millele saame rajada selle uue paradigma, selle, et ähm, sajad tuhanded inimesed lihtsalt liiguvad mujale, põgenevad väga raskest olukorrast ja nad kõik vajavad meie tähelepanu Euroopa Liidu välistegevus ei keskendu mitte üksnes humanitaarküsimustele, meie koostöö kolmandate riikidega ning äh, naaberriikidega äh, on seotud meie jah, arengukoostööga, aga me üritame niimoodi saavutada ka stabiilsust ja luua töökohti nendes riikides. mõned põhjused mille pärast inimesed oma elu kaalule panevad, on just seotud parema elu otsimisega. ja see loomulikult ei tähenda, et inimesed, kuna nad elavad raskustes, neil ei ole õigust mujale minna, loomulikult neil on see õigus meil ju ka on see õigus ja mitte keegi ei küsi meilt, miks me ringi liigume. aga Äh, välistegevuses äh, võib-olla see jääb tihti tähelepanuta ja Euroopa Liidu oma väli, välistegevuse järgi üritabki siis luua stabiilsust arengumaades, äh, vaestes riikides. julgeoleku ja kaitsepoliitika telg on samuti väga oluline, näiteks piirikontrolli küsimused, samuti päästeoperatsioonid. ning samuti on see väga oluline, et võidelda inimkaubitsejatega, me peame selle kõigega toime tulema, nende inimestega, kes ähm, teistega kauplevad, kes äh, kasutavad ära nende rasket olukorda. nii et, et see tegevus on tõesti väga mitmetahuline ning kõik vahendid on vajalikud ning tänane kohtumine on samuti vajalik, sellepärast et kõik need vahendid on vajalikud ning äh, loomulikult tuleb need asjad ka ellu ra rakendada ja neid ka raha, ellurakendamist ka rahaliselt toetada. üks asi on asjadest rääkimine ja teine asi on vahendite väljatöötamine. Äh, ja me oleme praegu natukene hädas, sellepärast et me asju õigel ajal ei teinud äh, see pagulaskriis on meid pannud väga raskesse olukorra, meil olid vahendid, mis olid nõndanimetatud kriisiolukordade jaoks välja töötatud aga äh, kriisid on tavaliselt lühiajalised ning äh, meie äh, instrumendid olid mõeldud toime tulemaks konkreetsete humanitaarkriisidega. aga sellistest kriisidest on saanud midagi alalist, paljud, paljudes riikides on väga palju kon-, külmutatud konflikte ning edusamme ei ole. ning seetõttu Äh, humanitaarkatastroof, äh, jah, see mm, see on lühiajaline, aga kuidas selle humanitaarabi osutamine muuta millekski alaliseks, me peame oma vahendeid olukorrale kohandama. Äh, mõelgem nendele põlvkondadele, kes elavad pagulaslaagrites, mis on mõeldud tegelikult kriisiolukorra jaoks mingil aja, majahetkel, aga nüüd on need inimesed seal olnud juba väga-väga pikka aega. niisiis äh, see kõik mõeldi välja äh, hädaolukorraks äh,. Need pagulaslaagrid ei ole mõeldud selleks, et, et inimesed seal lapsi sünnitakse, need lapsed omakorda lapsi sünnitakse, nõnda edasi. niisiis äh, kriisile reageerimine on üks asi, abi planeerimine on teine asi meie kui Euroopa Liidu suutlikkus äh, äh, ühendada riike humanitaarprobleemide lahendamisel on ka osaks sellest, mis meie ees seisavad välistegevuse vallas. uus Euroopa diplomaatia on küll veel alles lapsekingades, aga see hakkab mängima väga olulist rolli nende kriisiolukordadega toimetulemisel. aga need kriisid on väga pikaajalised. Euroopa Liidu strateegia, mis liikmesriigidele viimasel nõukogu kohtumisel tutvutati, ühendab rändeküsimused, julgeolekuküsimused ning samuti on seotud vajadusega välja töötada juriidilised äh, äh, viisid rändeks ja seaduslikud viisid rändeks nii et, et ma arvan, et see seaduslike rändeteede loomine on praegu tuleviku seisukohalt äärmiselt oluline. aga me kulutame sellele väga vähe aega ja väga-väga vahendeid ja minu arvates on see üsna silmakirjalik meist me räägime rändega võitlemisest, räägime seaduslikest sisserändevahenditest, aga kui me neid vahendeid ei loo, kui ei ole mingeid seaduslikke võimalusi, siis tulevad inimesed ebaseaduslikult. ning äh, see on inimeste jaoks väga ohtlik. see on ka meie jaoks väga ohtlik niisiis äh, seaduslikud äh, rändeteed, võimalused seaduslikuks rändeks ning ühtne asüülipoliitika on tõenäoliselt äh, kaks kõige olulisemat vahendit, mis tuleb paika panna. aga need on just need asjad, mis, millele pühendatakse vähem aega ja tähelepanu ning ähm, ma tahaksin, et te selle, sellega arvestaksite. me ei saa niimoodi edasi minna enne kui me asjade üle põhjalikult järele ei mõtle ja ei paku välja alternatiive. me peame eh, suutma konflikte piirata Äh, sest et äh, ränne jätkub ja seaduslikud sisserändeteed on täiesti vajalikud. Äh, nõukogu võttis vastu sellel nädalal järeldused rände kohta ning jällegi rõhutati seal, et rändevooge tuleb piirata ja tuleb võidelda inimkaubitsejatega. ma olen täiesti nõus, et seda kõike on vaja teha, aga me rõhutame alati julgeoleku aspekti piirikontrolli. üritame välja äh, töötada selliseid kaitsesüsteeme, aga äh, me peame kaitsma ka inimesi ning äh, enamik nendest, kes tulevad, neil on õigus tulla see tähendab, et me investeerime üsna palju vahendeid selleks, et takistada sadadel tuhandetel inimestel Euroopasse pääsemist aga vastavalt meie seadustele on neil õigus tulla. nii et, et olukord on täiesti absurdne. niisiis ähm, mis puudutab piirikontrolli, äh, siis äh, sellele lisaks on vaja ka ühtset rändepoliitikat, asüüliõiguse austamist ning seaduslikke võimalusi Euroopasse tulemiseks ja see on kõik tore, kui see teoks saab, aga ainult piirikontroll üksinda takistab sisenemist nendel inimestel, kellel on õigus tulla. kui me ainult sellele keskendume, siis oleme valel teel. selles raportis üritame me näidata, et Euroopa Liidu välistegevus läheb palju kaugemale sellele, mida täna kaalutakse ning eh, poliitilised vahendid välistegevuseks äh, Äh, peaksid tõesta keskend-, tõesti keskenduma inimeste mobiilsusele lahenduse leidmiseks, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg ja annaksin nüüd sõna meie kolleegidele, kes tahaksid äh, sõna küsida, saalis on viis kolleegi, kes on sõna soovinud, palun tehke lühidalt selleks, et meie külalistel oleks võimalus ka teile vastata ja kõigepealt saab sõna proua Koomes jah, teen lühidalt. ma tahtsin lihtsalt äh, rõhutada seda, kui suur erinevus on selle vahel, mida ütles komisjoni amet, mida ütlesid komisjoni ametnikud ja mida ütles äh, ÜRO inimõiguste voliniku esindaja ja Oxfam ja mida ütles Helena Valenciano. ma ei teeni siin Euroopa huve ja eesmärke nende poliitikatega, mis praegu on välja pakutud. eile nõukogu järeldustes ei räägita enam pagulastest. seda sõna pagulased ei ole seal enam sees järeldustes. meie liikmesriigid eitavad reaalsust, meie komisjon eitab reaalsust, komisjoni ametnikud, kes pidid olema väga olulised aluslepingute kaitsjad, eitavad reaalsust. ja ma tõesti loodan, et meie parlament äh, midagi võtab ette, kõik suur tänu! Äh, Anne Liips, äh, olen mina Saksamaa sotsiaaldemokraatide ridadest. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Helena Valenciano. me peame keskenduma ka nendele inimestele, kes, kellel on õigus siia tulla. Itaalias on tehtud jõupingutusi, Sante Kirju luteri kirik on äh, käivitanud algatuse humanitaarviisa loomiseks et oleks rohkem inimesi, kes saaks tulla Euroopasse ilma, et Vahemere lainetel oma elu ohtu seaksid, sellest me peaksime õppima. ja seda poliitikat laiendamine. üks lühikene märkus ja siis üks küsimus. kõigepealt eh, suur tänu selle info eest, mida jagasite meiega. mulle tekitab muret kaks asja. üks punkt, millest on juba räägitud, eh, kodanikuühiskond kodanikuühiskond ei toeta praegu Euroopa poliitikaid piirideta arstid näiteks keelduvad Euroopalt raha võtma liikmesriikidelt või Euroopa institutsioonidelt. ja kas on äh, teisi organisatsioone, kellest teil on äh, infot, et nad enam ei võta raha meilt, komisjon, ja mida, kuidas reageerib komisjon sellele ja mida tuleks teha? ja teine punkt, null koma seitse see oli see protsendimäär, milles kõik leppisid kokku, et makstakse eelarvest arenguabiks. keegi ei ole sellest kinni pidanud, ei komisjon ega liikmesriigid. ainult neli liikmesriiki. Suurbritannia on ainus, kes on selle seadusesse kirjutanud. rahast rääkimine ja raha selleks, et leevendada põhi, põhjuseid seda oleks ju vaja, mida komisjon kavatseb teha, et sellest null koma seitsme eesmärgist ka kinni peetaks. ja veel, riigid võivad äh, selle null koma seitse kulutada ka pagulastele oma koduriikides ja arvestada seda arenguabi sisse. mis te arvate, kas see on õige või peaks äh, seda muutma, mida kavatseb komisjon teha? et ka muutused selles osas esile kutsuda, aitäh! suur tänu, kolleeg Schlein! suur tänu, keegi ei kõhkle selles, kui oluline on investeeringute kava Aafrika jaoks, kuid kui ma loen seda teatist uue partnerlusraamistiku kohta, jättis mulle mulje, et see on natukene rohkem kirju-, keskendunud piiri haldamisele ja tagasisaatmisele. ma olen vabaühenduste äh, ka nõus, keda esindab siin täna Oxfam. minu meelest on see asi kõik väga murettekitav, sest siin rõhutatakse sellele, et tingimuslikkus tuuakse sisse Euroopa arengupoliitikasse toetatakse või karistatakse liikmesriike vastavalt sellele, kuidas nad rändevooge haldavad. see tingimuslikkus minu meelest veab alt abi ja koostöö põhimõtet ja frustreerib äh, neid, kes äh, arvavad, et meil peaksid olema äh, võrdsete partnerite suhted arenguriikidega. Lissaboni leping ütleb väga selgelt, Euroopa Liidu arengupoliitika peamiseks eesmärgiks on lühiajaliselt vaesuse vähendamine ja pikaajalisemalt vaesuse väljajuurimine ning äh, arenguabi neutraalsus on samuti üks meie eesmärgidest. rahastuste kasutamine teisteks eesmärgideks, näiteks nagu piirivalve eesmärgiks läheb vastu aluslepingule ühelt poolt, aga teisalt äh, ei leevenda ka tegelikult nende kriiside algpõhjuseid ja ei takista nende kordumist. Euroopa kaotab ära võib-olla oma pehme jõu ja rände kontrollimine on suur viga ja piirihaldus, ärge tehke seda viga, ei anna uusi võimalusi uutele noortele aafriklastele ja mulle tundub, et me ei võta praegu õiget suuna, suuna ja nüüd rahastamine. kui kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve vastu võeti, võeti see ühtemoodi vastu, aga pärast seda on äh, võetud terve rida samme, millel on konkreetne panus mõju eelarvele. Türgiga kokkulepe, Londoni tippkohtumisel antud lubadused ja nii edasi ja ikka ja jälle on üleval üks ja seesama küsimus, kuidas seda rahastatakse. viissada miljonit äh, on võetud ära Euroopa Arengufondist ja suunatud uute rahastusse ja selleks, et äh, uus rahastuluja peaks tulema kolmekümne ühest, kolm koma üks miljardit tulema arenguabifondust ja naabrus äh, poliitikaprogrammidest. ja koostöö äh, areng, äh, arengukoostöö rahastust meil on vaja kahe tuhande kuueteistkümnendasse aastasse eelarvesse värskeid vahendeid, sest on selge, et praegused piirmäärad arenguabi ei kata ja ei kata ka neid lisakohustusi, mille Euroopa Liit on endale võtnud. arengu- ja koostöörahastu peaks keskenduma vaesuse väljajuurimisele, nii nagu aluslepingus on, ja arengurahade äh, ümbersuunamine, seda ei tohiks teha kõige vaesemate arvel. ma saan aru, kui oluline on paindlikkus ja kui oluline on lisavahendite vastuvõtmine ja rahade ümberjaotamine, sest meie eelarve on piiratud, aga ma ei toeta seda, et arengukabis võetakse nii suured vahendid ära. ja lisaks sellele tuleb tagada ka parlamendi järelevalve õigus suur tänu. kaks kolleegi on veel sõna soovinud, aga palun, kas õnnestub teil äkki ühe minutiga ühe poole saada? proua Kardja Sabal suur tänu, härra juhataja, üritan tõesti ühe minutiga ühele poole saada. kolleegid võtsid sõna tegelikult äh, samal toonil, nagu oleks seda teinud mina. kahte asja ma tahaksin rõhutada. kõigepealt äh, me oleme teinud jõupingutusi selleks, et äh, pagulaskriisi leevendada. aga see raha ei ole sugugi värske raha vaid eelarvest äh, ühest kohast teise tõstetud vahendeid. naabrus- ja koostöövahenditest äh, on äh, üks osa ära võetud ja pandud uue, uude ritta. ja küsimus on see, et milliseid, kuidas me siis rahastame poliitikaid, milliseid poliitikaid rahastame, kuivõrd tegemist ei ole uue poliitikaga, siis kas me lihtsalt tõstamegi vahendeid ümber või kujundame ümber ka poliitika? ja mis nüüd puudutab äh, probleeme, mis on seotud konkreetselt eelarve täitmisega või mis jooksevad paralleelselt eelarvega. nimelt, äh, meil on teatud vahendid, teatud tegevused, mida ei ole eelarvesse võetud. Äh, on need lihtsalt välja hõivatud, aga ei ole eelarvevahendeid ette nähtud. me peame need vahendid aga leidma ja tegelikult on see küsimus mõlemale komisjonile. aitäh! suur tänu! viimasena saab sõna proua Ernson. suur tänu, proua Ernst. nii kaua, kui üks äh, transgend- äh,, naine peab istuma vanglas, nii kaua ma olen ise seda näinud, nii kaua kui asjad on niimoodi, et Palestiinas, palestiinlane äh, leiab ennast Gaza sektoris eh, sellises eh, vahelaagris, eh, selleks, et ta jällegi tagasi saadetakse, on meie poliitikaga midagi viltu. ja ausalt öeldes ma olen, minu meelest on see röögatu, mis praegu toimub. Need, kes on tulnud Euroopasse, kellel ei ole Süüria passi, saa-, saadetakse lihtsalt tagasi, et neil ei olnud mingisugust võimalust siin aktsepteerituks saada, minu meelest on see täiesti vale lähenemine äh, ükskõik, äh, kas me nüüd räägime siis äh, nüüd siis legaalsest või illegaalsest rändest. ränne on ränne, olgu ta legaalne või illegaalne ja sisserännanu on sisserännanu. üsna tihti tegelikult inimesed, kellest üks võib-olla on legaalne ja teine illegaalne, Äh, mõlemal on tegelikult äh, samasugune taust äh, tihti ja minu meelest on väga vale see, kui julgeoleku ja arengupoliitika eesmärgid omavahel segatakse, arenguabi peab olema arenguabi, selleks on meil ka rohkem vahendeid vaja, meil ei ole vaja siin midagi kokku klopsida, vaid lihtsalt rohkem raha. ja lõpetuseks tahaksin midagi veel öelda Türgi rahastu kohta. tahaksin nimelt teada, kuidas see asi välja hakkab nägema, kui palju hakatakse raha andma tagasisaatmiseks, kui palju läheb raha piirikontrolliks ja mitu senti antakse siis integratsiooniks ja millised integratsiooniprogrammid on ette nähtud, minu meelest Türgis ei ole mitte ühtegi. suur tänu. ma vabandan, et äh, ma ei saa anda sõna meie külalistele, nimelt volinik on kohal, võib-olla saate rääkida kahepoolselt ise ja meie külalistega. Äh, suur tänu, et äh, te saite aru meie ajaprobleemist ja äh, annaksin nüüd sõna üle härra Jean Artüile, kes selle kuulamise lõpetab suur tänu, suur tänu kõikidele külalistele, suur tänu kolleegidele, kes kohal olid täna hommikul kella üheksast. teema on määrava tähtsusega kõik te tahtsite rohkem raha. raha toob proua Georgieva, komisjoni asepresident, kes kohe hakkabki meile tutvustama kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta komisjoni eelarve projekti ja härra George Soros eh, seisukohti täna hommikust olete kuulnud eh, ja väga palju oleme ka meie ise siin seisukohti avaldanud. Läheme siis nüüd unelmatest reaalsusesse. suur tänu osalemast, see istung on nüüd peatunud ja poole minuti pärast alustab eelarvekomisjon selleks, et ära kuulata proua Georgieva.